Proszę Państwa, daamid ja härrad. ma arvan, et on aeg alustada. kell on juba viisteist minutit üheksa läbi, akadeemiline veerandtund on möödas De Castro vast ka kinnitab seda. jah, kolleeg De Castro, ütlesin juba, et akadeemiline veerandtund on läbi. on aeg alustada kõigepealt tahaksin härra Dorfmanni tunnustada väga kiire esimese äh, raporti tutvustamise eest, see on minu arvates väga oluline ning te näitate kõigile teistele head eeskuju, nii nagu Omnibus määruse puhul on, on väga oluline tempokalt edasi liikuda. nagu te teate, kiirendas härra Dorfmann menetluskorda. palus, et saadikud saadaks sekretäriaadile oma küsimused. mis langevad nelja teema alla. Euroopa Liidu liikmesriikide, regioonide ning põllumeeste vahelised uud, uued suhted iga liikmesriigi riiklik strateegia, äh, ellurakendamismudel, äh, parem haldamismudel, milline see peaks välja nägema. teiseks, intelligentne ja tõhus sektor kõikide kodanike jaoks me räägime siin toiduainetest, toiduainete tarnekindlusest. kuidas esimese samba all võib-olla paremini toetusi maksta? võib-olla oleme me endiselt veel eilse rohestamise arutelu mõju all ja kontrollikoja aruande mõju all kuidas me saaksime ka teist äh, sammast tugevdada, et äh, maal oleks elu elatav ja et inimesed ikkagi sooviks ka maale jääda. kolmandaks, vastupidav sektor mis suudab vastu panna ebastabiilsusele, aga oleks samal ajal ka keskkonnasõbralik ning panustaks ka kliimategevusse. kuidas me saame toetada põllumajandussektorit avalikkuse huvide teenimises? ning neljandaks põllumeeste positsiooni tugevdamine äh, tootmisahelas. me räägime siin turgude stabiliseerimisest. ja sellest, et tuleks parandada vabatahtlikku koostööd äh, tootmisahelas äh, põllumeeste, tootjate ja tarnijate vahel. härra Danton Äh, on väga palju siin valdkonnas ära teinud. küsimused on teile edasi saadetud. meil on kohal terve meeskond härra Möögele, kes on äh, peadirektori asetäitjad, terve tema meeskond on kohal, härra Niia ja teisedki. Te olete alati avatud aruteludeks ja koostööks meiega. ja ma paluksin nüüd, et härra Dorfmann lühidalt tutvustaks seda teemat. ja, tänke, härra Positsõna. suur tänu, esimees. ja ma ei hakka siin äh, aega kulutama, palju on juba öeldud, me oleme üritanud äh, panna paika raporti projekti. seitsmeteistkümnendal mail me peaksime siin äh, komisjonis oma raporti üle hääletama ja assistentide ning sekretäriaadi abil olen ma raporti projekti ka nüüd kirja pannud. eile õhtul saatsin selle ka kolleegidele, see peaks olema nendele kättesaadav oluline on, et kolleegid saaksid juba järele mõelda muudatusettepanekute üle. pärast selle raporti esitlemist meil saab olema väga lühike aeg muudatusettepanekute esitamise jaoks. ma ei hakka sellest raportist äh, üldsegi äh, nüüd detailsemalt rääkima, see ei ole praegu teemaks kaheteistkümnendal märtsil. ma esitlen seda raportit siin komisjonis ja siis meil järgneb arutelu. täna hommikul aga oleme me siin selleks, et kolleegid saaksid esitada küsimusi komisjonile. meil tuleb siin küsimuste-vastuste voor ja et seda tõhusalt teha, siis äh, oleme me mitmed küsimused saatnud juba ette oleme üritanud need küsimused äh, niimoodi äh, rühmitada, et need äh, vastaks minu raporti struktuurile. kõigepealt uus suhete mudel Euroopa Liidu riikide vahel, teiseks siis ÜPP klassika esimene, teine sammas, kolmas äh, GMO-d ja muud teemad. ühesõnaga, ma ise hakkasin rohkem detailidesse minema. ma annan komisjonile sõna sissejuhatuseks ja siis saavad kolleegid hakata esitama küsimusi, aitäh! hästi, suur tänu! ma arvan, et äh, võime siis äh, kohe kuulata komisjoni esindajat äh, härra Böögelet ja ma usun, et äh, see menetlus, mida teie välja pakkusite, härra Dorfmann, on kindlasti meie tööd äh, juba kiirendanud, te olete kõike teinud väga asjalikud ja nüüd ma annan sõna härra Möökelele ja siis teie omakorda komisjoni esindaja võite öelda, kes teie meeskonnast veel soovib sõna saada, palun Uh, <clears throat> thank you, chairman. Uh, thank you also, uh, Mr. aitäh, härra esimees, aitäh ka härra Dorfmannile. minu meelest senini väga hästi toiminud koostöö eest, mida iseloomustab see väga tihe ajakava. seega me peame tõesti keskenduma peamistele punktidele ja tegema koostööd. tahaksin tänada ka teie komisjoni saadetud küsimuste eest, sest need aitasid meil ette valmistada tänaseks koosolekuks. tutvustaksin lühidalt meie teatist slaidide põhjal, mis me oleme ette valmistanud. ma ei hakka kordama üle seda, mida juba on öeldud, aga tooksin siin rohkem konteksti ning see aitaks mul ka juba mõningatele esitatud küsimusel, küsimustele teie poolt vastata loodetavasti ma saan sellega hakkama. nii et te saate keskenduda jätkuküsimustele hiljem, aga kui ma teie küsimustele kohe vastata ei suuda, siis loomulikult korrakena pärast üle, et ma saaksin vastata neile nii, nagu peab. ma ei räägi siin MFF-ist, sest ma tean, et sellest räägiti eile juba põhjalikult volinik Oettingeri poolt, tema on õige mees seda tegema. teatis on kontseptuaalne dokument. see loob sellise poliitilise raamistiku, eh, et edasisi ettepanekuid ette valmistada, aga komisjoni ettepanekute ettevalmistamine tähendab ka eh, teatise poliitiliste põhimõtete ümberkujundamist eh, konkreetseteks säteteks, seda teeb TG Agri, aga ka teised komisjoni teenistused, see on kollegiaalne tegevus kokkuvõttes, seega palun ärge oodake, et ma laskun väga palju üksikasjadesse, sest mitmetes küsimustes me alles töötame ja seda tuleb äh, teha vastavalt meie sisemistele protsessidele, aga ma üritan olla võimalikult üksikasjalik. ma ei räägi sellest, ma, ma räägin sellest kontseptuaalsest äh, dokumendist siis pigem kohe läheme asja juurde, üks peamisi elemente selles teatises on see uus ÜPP toimimismudel. miks meil seda vaja on? meie järeldus oli, et see, kuidas on keskendutud reeglite täitmisele aastaid, tegelikult äh, pärsib tulemuslikkusele keskendumist ning see on kaasa toonud väga palju reeglite keerukust Euroopa Liidu tasandilt. see, et kõiki koheldakse samamoodi, ei ole Euroopa Liidus kahekümne kaheksa liikmesriigiga võimalik, kuna põllumajandussektorid on riigiti väga erinevad. meil on keerukas Euroopa Liidu õigusraamistik kus üritatakse arvesse võtta liikmesriikide erinevat olukorda ning samal ajal tagada ka madalat veamäära. selle tulemus ongi see tohutu hulk reegleid, selgitusi, suuniseid, tõlgendusi, mida järjest rohkem on hakatud ka kritiseerima. ning see on toonud kaasa ka suure halduskoorma kõikidele osapooltele. lahendus saab olla ainult see, et me muudame aluspõhimõtteid, parameetreid. ehk siis, et see poliitika ei pea põhinema öö, reeglite täitmisel, vaid tulemuslikkusel. me peame välja murdma sellest nõiaringist, et me peame olema järjest rohkem ja rohkem üksikasjalikumad ja täpsemad, tagama, et iga jumala euro on hästi õigesti kulutatud, ilma et me vaataksime, kas poliitika eesmärgid on täidetud nüüd see uus öö, toimimissüsteem tähendab, et Euroopa Liidu tasandil kehtestatakse ÜPP eesmärgid seadusandjate poolt, seadusandjad öö, annavad liikmesriikidele ka erinevad tüüpi instrumendid, millega sekkuda, kuidas, mille põhjal ellu rakendada poliitikat ning Euroopa Liidu tasandil kehtestatakse ka öö, aluspõhimõtted ja nõuded tahaksin ka lisada, et eelarve eraldised peavad olema täpselt tehtud teatud küsimustes, et liikmesriigid teaksid, kui palju raha saab teatud asjade jaoks kasutada. liikmesriikide tasandil on ülesanne ÜPP see tegevusi kujundada vastavalt kohalikele oludele, ehk siis me natukene lõhume seda süsteemi äh, Eh, viime osad tegevused kohalikule tasandile ning eh, liikmesriigid peavad kehtestama siis ka abikõlbulikkuse ning reeglite täitmise nõuded kasusaajatele. siin siis jaotatakse vastutus ära. Euroopa Liit vastutab suure pildi eest, eesmärkide eest, põhiliste instrumentide eest, aga nad ei lasku otseste kasusaajate tasandile, see saab tulevikus olema liikmesriikide kohustus. liikmesriigid saavad siis lihtsamalt tegutseda, sihipärasemalt äh, kui meie Euroopa Liidu tasandil. loomulikult tehakse seda ÜPP strateegilise kava põhjal liikmesriigid analüüsivad oma vajadusi, kehtestavad äh, oma eesmärgid ja selle, kuidas kohapeal seda poliitikat tuleks ellu rakendada. siin on uue öö, toimimissüsteemi sambad, alussambad. kõigepealt on siis Euroopa Liidu eesmärgid, teine samm oleks Euroopa Liidu poolsed sekkumismehhanismid, Euroopa Liidu struktuurid, millest ma räägin kohe hiljem Äh, siis äh, ÜPP kavad liikmesriikide tasandil ning hiljem analüüsitakse ja hinnatakse toimimist, vaadatakse, äh, kas eesmärgid on saavutatud. oluline osa aruteludes. oluline osa on siin see Ü ÜPP-s, meil on ühine põllumajanduspoliitika ning kõik soovivad, et see jääks ka ühiseks vastupidiselt eh, sellele, mida on siin toimimismudeli kohta ennem öeldud, üritame me tagada, et see poliitika ikkagi jääks ühiseks ja peamine element selle saavutamiseks on just see, et Euroopa Liidu tasandil pannakse õigusloojate poolt paika eesmärgid ja mõõdikud öö, eh, põhilised alusnõuded äh, Euroop-, on, eksisteerivad Euroopa Liidu juhtimisstruktuurid, mis pannakse paika seadusandjate poolt, äh, komisjon peab heaks kiitma ÜPP äh, tegevuskava, see on väga oluline, et komisjon kinnitab, et, et riiklikud kavad tõesti vastavad sellele, mis Euroopa Liidu tasandil kokku lepiti ning Äh, siis hinnatakse ka komisjoni poolt seda, kuidas on need kavad koha peal ellu rakendatud. ehk siis see süsteem ei, ei ütle lihtsalt kuidagi ähmaselt, mida liikmesriigid tegema peaks, vaid ei, siin on konkreetsed äh, Äh, eesmärgid paigas ning on öeldud konkreetselt, mida liikmesriikides tuleb ette võtta, ehk siis Ü ÜPP-s jääb alles. teatides pakub komisjon välja ka terve rea ÜPP eesmärke, need on siin slaidis kirjas. kõigepealt targa ja vastupanuvõimelise põllumajandussektori toetamine keskkonnakaitse ja kliimakaitse, toetus Euroopa Liidu keskkonnaeesmärkidele saavutamisele kaasaaitamine, sotsiaalmajandusliku olukorra parandamine maapiirkondades. Need on samad eesmärgid kol-, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi omadega, aga neid on edasi arendatud eelkõige siin keskkonna ja kliima aspektist vaadates ning neljas üldisem eesmärk puudutab teadmispõhisuse äh, toetust põllumajanduses, rohkem lähimuspõhimõtet, tulemuspõhisust ning tuleb tugevdada sünergiaid teiste poliitikavaldkondadega, see on ka oluline aspekt siin nüüd. kui nüüd vaadata tulemuslikkusele keskendumist, siis selle, see tagatakse Euroopa Liidu poolsete eesmärkidega ma just mainisin neid üldiseid eesmärke, mis teatises kirjas on ning nendele lisanduvad siis spetsiifilised eesmärgid, mis täpsustavad konkreetsemalt, mida üritatakse saavutada, siis meil saavad olema ka ühised indikaatorid, mõõdikud, mis on hädavajalikud selleks, e-, et kontrollida tulemuslikkust ning koostada aruandlust liikmesriikide poolt loomulikult need ühised mõõdikud tuleb veel öö, äh, äh, täpsustada liikmesriikides öö, äh, ÜPP tegevuskavades, sest ainult siis saab ju mõõta, kas liikmesriikide eesmärgid on saavutatud. oluline on see, et tulemuslikkuse tagamine peab toimuma liikmesriikide tasandil, mitte lõpliku kasusaaja tasandil, sest öö, toetuste saajatel oleks see väga keeruline, see tooks kaasa ka väga suurt ebakindlust äh, taluniku jaoks. seega liikmesriigid peavad koguma infot selle kohta, mis koha peal toimub, panema selle kokku ning esitama aruandesse, et meie saaksime siis vaadata, kas äh, kohalikul või regionaalsel tasandil on sätestatud eesmärgid saavutatud. liikmesriikide ülesanne on luua taluniku jaoks raamistik, et talunik teab, mida ta tegema peab, mida ta võib teha, mida ei või teha. erinevate öö, instrumentide kontekstis, mis ÜPP kavas kirjas on. loomulikult saavad olema ka vastavad eeltingimused, mis pannakse paika juba Euroopa Liidu tasandil, tagamaks, et liikmesriigid saavad tõesti ellu rakendada selle tulemuspõhise tegevuskava. veel üks oluline element juhtimisstruktuurides, mis on oluline äh, eesmärkide saavutamiseks liikmesriikide tasandil. Need juhtimisstruktuurid suuresti peegeldavad seda, mis on juba paigas praeguses ÜPP-s ning mis toimib praegu päris hästi ei ole mingisugust põhjust seda hüljata. ja minu meelest ka liikmesriigid ei soovi seda teha, sest nad on päris palju nendesse struktuuridesse investeerinud. see on seotud siis selle pädeva äh, ametiasutusega, see on seotud teise samba ja selle programmidega ning äh, pädev amet peab siis akrediteerima ka makseasutusi teine element ongi need akrediteeritud makseametid, mis eksisteerivad igas liikmesriigis, mõningates ka regioonides. meie hinnangul toimivad nad hästi, seega nendest ei ole mõtet loobuda. Nad on olulised ellurakendamise ja ka finantsjuhtimise jaoks. Need juhtimisstruktuurid hõlmaksid ka mingisuguseid juhtimise kontrollisüsteemi Eh, täpsemalt JAKS-i süsteem, mille me viimase kahekümne viie aasta jooksul liikmesriikidega oleme üles ehitanud ning mis ka Kontrollikoja hinnangul toimib hästi. seega sellest ei ole jällegi mõtet loobuda, sest see on väga oluline eh, eh, pindalatoetuse puhul nii esimeses kui teises sambas. JAKS-i määrustik on üsna äh, üksikasjalik, detailne, mõningad üksikasjad võib, tuleks sealt eemaldada, sest neid enam ei reguleerita liikmesriikide tasandil või Euroopa tasandil, vaid liikmesriikides. sertifitseerimisametid peavad kontrollima iga-aastaseid arveid, oluline on siin see üht, ühe auditi lähenemine, mis toodi sisse paar aastat tagasi see toimib järjest ulatuslikumalt, seda, sellest me ei soovi loobuda, sest see võimaldab meil süsteemi lihtsustada, see tähendab, et kontrollid viiakse läbi õigel tasandil ning kõik tasandid ülevalpool ei pea neid kordama. näiteks, kui sertifitseerimisüksused teevad oma tööd hästi, siis komisjon ei pea enam auditeid läbi viima liikmesriigi tasandil. seega selline lähenemine peaks alles jääma see äh, puudutab ka tulemuslikkuse raamistikku. see slaid näitab ning ma arvan, et see võimaldab süsteemi paremini mõista, siin on kirjas siis erinevad rollid, komisjoni roll ühelt poolt, liikmesriikide roll teisalt see põhimõtteliselt võtab kokku selle, mida ma just praegu selgitasin teile, võib-olla vaatate selle läbi. alguses on siin eesmärkide defineerimine ja mõõdikute paikapanemine Euroopa Liidu tasandil, siis äh, aruandlussüsteem ning eesmärkide saavutamise hindamine, mida tehakse Euroopa Liidu tasandil, kõik äh, tavaliselt komisjoni poolt, seal vaadatakse, mida liikmesriigid teevad, millised on eesmärgid, äh, mida peavad tegema lõppkasusaajad, tagamaks, et tõesti kasusaajate jaoks see süsteem toimiks koha peal. ma arvan, et see on hea slaid, mis aitab visualiseerida seda, milline on milliste osapoolte roll. selle põhjal võib öelda, et kui süsteem hästi ellu rakendatakse, toob see kaasa ÜPP struktureeritud kavad, mis peaks olema lihtsamad, lühemad ning vähem ettekirjutusi tegevad kui maaelu arengukavad. see on osa, osa aruteludest, mida me oleme pidanud siin komisjonis ka li-, ja ka liikmesriikidega, maaelu arengukavasid on öö, kritiseeritud, nad on kuussada, kaheksasada lehekülge pikad Äh, juba see alus äh, äh, õigustik on nii üksikasjalik olnud ning need kavad siis peavad üksikasjalikult kõik selle veel lahti arutama. meie soovime selle ülebürokratiseeritud süsteemist lahti saada, liikmesriikidele peab jääma manööverdamisruum, kavade, kavades peaks olema tõesti see, mis, mida on vaja lähtuvalt ka lähimuspõhimõttest. nüüd järgmine lehekülg, roheline eh, osa ÜPP-st. Eh, siin ma pean eh, natuke üldisemalt rääkima, sest see töö alles käib komisjoni sees, aga ma võin välja tuua mitmed olulised elemendid, et paremini mõista, milline see struktuur saab olema. siin on kirjas praegune struktuur mis hõlmab kõiki äh, talusid, kõigepealt reeglite täitmine, siis rohestamine, äh, cross compliance ehk reeglite täitmine on kohustuslik kõigile, rohestamine on ka kohustuslik, aga mitte kõigile, ning siis kliima- ja keskkonnameetmed teises sambas, mis on vabatahtlik äh, talude tasandil. millised on võtmeelemendid selles teatises siin? praegune roheline struktuur asendatakse. esimene oluline asi ja see on seotud ka selle tulemuslikkuse mudeliga, et Euroopa Liit keskendub sellele, mida tuleb saavutada, mitte kuidas seda tuleks teha. keskkonna ja kliimaeesmärgid loomulikult pannakse paika Euroopa Liidu tasandil, aga liikmesriigid peavad siis ise paika panema oma konkreetsed eesmärgid ÜPP strateegilistes kavades, sest loomulikult ka keskkonna ja kliimaolukord ei ole samasugune liikmesriigiti. seetõttu me ütleme ka, et see peab põhinema kohalikel tingimustel. väga oluline ja öö, volinikule väga tähtis on ka see toit, toitainete haldamiskava ning äh, täppispõllumajanduse toetus. tuleb veel mõelda, kuidas seda täpsemalt ettepanekus kirjeldada. siis äh, edasi ettekande juurde. tulevane roheline struktuur võiks olla selline kõigepealt uus tõhustatud tingimuslikkuse tasand koha peal, mis oleks lihtsustatud praeguse cross-compliance süsteemiga ning sellele käiks kaasas see, mida me praegu rohestamise all teeme ning selle peal siis on põhimõtteliselt kaks valikuvõimalust. paremal pool on see kliima- ja keskkonnaskeemid teises sambas mis on sama, mis praegugi meil ÜPP-s on põhimõtteliselt ja vasakul pool on siis ka öö, äh, kliima ja keskkonnaskeemid äh, teises sambas, aga sellele lisaneb, lisandub esimese samba öö, äh, ökoskeem. ehk siis me asendaksime praeguse kolmetasandilise süsteemi kahetasandilisega kus on esimeses sambas ka selline vabatahtlik element, mida liikmesriigid saavad kasutada, see on see spetsiifiline ökoloogiaskeem. kui rääkida tingimuslikkusest, siis see tähendaks, et äh, reeglite täitmine ja rohestamine oleks ühtlustatud äh, ning nad viiakse kokku sinna ühte äh, tingimuslikkuse tasandisse see peaks olema äh, ambitsioonikam äh, keskkonna ja kliimakaitse puhul, kui ta praegu on, see on üks suuri soove, mida terve ühiskond on esitanud ÜPP-le. ja see on minu arvates ka oluline aspekt meie äh, aruteludes ÜPP finantsressursside üle. tingimuslikkuse all ole, on siis need kohustuslikud elemendid, sellele aga, aga lisanduvad ka öö, vabatahtlikud elemendid, siin ma viitan jälle sellele ökoskeemile, mis on esimese samba all võimalik. tingimuslikkus toimiks praeguse reeglite täitmise süsteemi põhjal see ei ole abikõlbulikkuse kriteerium, vaid see on süsteem, kus kui kasusaaja ei täida reegleid, siis toetusi vähendatakse. see on suhteliselt äh, lihtne ja selge võrreldes praeguse rohestamise üsna keeruka struktuuriga. eesmärgid jäävad äh, praeguse süsteemiga samaks, äh, keskkonnakaitse, äh, loomade heaolu, liikmesriigid saavad rohkem otsustusõigust konkreetsete reeglite äh, kehtestamisel taludele, ehk siis reeglid, mida koha peal tuleb täita. ning liikmesriikidel on rohkem manööverdamisruumi ka süsteemi haldamisel võrreldes rohestamisega praegu. pidades ka silmas üldist seda toimimismudeli vaimu see tingimuslikkuse element oleks täielikult ele-, äh, integreeritud uute mudelisse. Äh, see oleks seotud teiste ÜPP keskkonna ja kliimainstrumentidega, äh, ehk siis ki-, kirjutatakse valmis tegevuskavad, seal on kirjas konkreetsed keskkonna ja kliimaeesmärgid ning see tingimuslikkuse osa sõltub ka siis sellest, kuidas programmeeritakse teise samba toetust. see on seotud tulemuste ja kvantifitseeritud eesmärkidega, see kaasatakse ÜPP kavadesse ning see, selle täitmist jälgitakse iga-aastaselt äh, ning ka mitme aasta perspektiivis terve rida küsimusi ja härra Dorfmann oma sissejuhatuses mainis ka seda, olid seotud äh, turumeetmetega, ühtse turukorraldusega. praegusel hetkel võib öelda, et kui me räägime nendest turvavõrkudest, äh, näiteks era- ja avaliku sektori ladustamisest, ja muudest äh, sekkumisvahenditest, siis neid ei saa e, ette planeerida. Neid instrumente kasutatakse vastavalt olukorrale turul. seetõttu struktureeritud planeerimisprotsess, mis tooks kaasa sellised ÜPP kavad, e, e, need ei ole teostatavad sellise turule sekkumise puhul. seetõttu nad toimimismudelisse pole sisse kirjutatud. sama kehtib ka ühtse turukorralduse regulatiivosa kohta, nagu näiteks turustamisstandardid või ökoloogilised tavad. see ei ole seotud kuidagi sellega, kuidas raha kasutatakse, kulutatakse, see on regulatiivpoliitika ning see peaks jääma sinna, kus ta on, see ei puu-, see ei peaks kuuluma sinna tegevuskavadesse see vastab ka teie mõningatele muredele, mida te olete väljendanud, et, et kui me jätame kõik selle liikmesriikide kätte, siis see näiteks lahjendaks hügieenireegleid, kvaliteedireegleid, ei, nii ei lähe, sest see jääb sinna, kus ta praegu on, see äh, kehtib edasi nii, nagu ta praegu kehtib. aga teised, äh, uut, teist tüüpi turu sekkumismeetmed ühtse turukorralduse all võivad langeda sinna tegevuskavade protsessi alla. näiteks äh, operatiivprogrammid, need järgivad ikkagi lähimuspõhimõtet suuresti. me arvame, et need äh, programmid, mis meil on näiteks äh, äh köögiviljadele, äh, vesiviljelusele eelkõige Äh, nendele saab kasutada ja veinile näiteks, äh, nendele saab kasutada neid toetusmeetmeid. Äh, siin kehtestatakse ka spetsiifilised eesmärgid ning need on kirjas siis ÜPP tegevuskavades. ma arvan, et nii palju ongi praegu võimalik öelda ÜPP määrustikust ning sellest seosest uue toimimismudeliga, nii nagu see on kirjas meie teatises. nüüd veel lõpetuseks paar sõna kahe aspekti kohta, mida küsimustes ka mainiti. esiteks, praeguse tegevuse seos võimaliku komisjoni e, ettepanekuga kõlvatute eh, kaubanduskavade asjus. see on meie töökavas, nagu te teate, kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks ning eh, see saab olema eraldi ettepanek. see ei ole osa, osaks meie eh, pärast kaht, kahe tuhande kahekümnendat aastat ÜPP süsteemist. kõlvatute kaubanduskavade ettepanek peaks jõudma veel parlamenti selle mandaadi ajal, see tähendab, et need reeglid võivad jõustuda vara, varem. samas, kui uue ÜPP reeglid jõustuksid pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. seega me ei näinud mingit põhjust panna see kõik ühte suurde paketti kokku, kuna nad jõustuvad erineval ajal. osa meie tööst komisjonis et parandada äh, talunike positsiooni äh, tarne, tootmisahelas, on äh, see, et tuleks parandada läbipaistvust. mõningaid reegleid võib ellu rakendada delegeeritud ja rakendusaktide põhjal, me ei pea alusõigustikku muutma ning see jällegi toimuks väljaspool seda post kaks tuhat kakskümmend strateegiat kui me teeme neid muutusi delegeeritud ja rakendusaktidega, siis nad saavad jõustuda üsna kiiresti ja nad ei pea, ei pea ootama, et see suur pakett jõustuks kahe tuhande kahekümne esimesel aastal. ongi kõik. nii palju ma soovisingi teile üldist infot jagada täna, loodetavasti ma vastasin suurele hulgale küsimustele, mis, mille te tõstatasite. loodetavasti on nüüd neil võimalust neid küsimusi veel põhjalikumalt lahata ka tulevikus. aitäh! Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Megele. To jest... No... Suur tänu direktor Möögele. meie jaoks äh, on tõesti tegemist uue olukorraga selles mõttes, et need tööd toimuvad paralleelselt ja komisjon ei äh, tee tööd mitte ainult äh, õigusloomega, vaid äh, tegeleb juba ka rakendusmudeliga. ma arvan, et oleks hea, kui te samasuguseid arutelusid, nagu te praegu siin peate meiega, peaksite ka liikmesriikidega ja mitte ainult äh, ministrite tasandil, vaid ka selle tasandil, kus tegeletakse rakendamisega. niisiis, äh, kõigepealt äh, saavad ehk sõna nüüd variraportöörid, ma arvan, et kolmest minutist peaks nendel piisama, siis teised saadikud saavad sõna kaheks minutiks, aga teema on jah, tõesti väga oluline, nii et üritame seda praegust võimalust tegelikult ära kasutada. proua Aguilera, palun suur aitäh teile, proua esimees, härra esimees. ma sooviksin kõigepealt äh, tänada äh, komisjoni selle eest, et äh, me saime nii kiiresti selle ettekandega tuttavaks tänu temale ning see lihtsustab meie tööd samuti, sest muidu ei oleks, oleks väga raske äh, esitada äh, muudatusettepanekuid, meil poleks aega selle jaoks. sooviksin esile tõsta seda, et äh, Hispaanias äh, ka räägitakse uutest suhetest Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel ehk siis kus on põhiseaduses pädevused olemas selgelt äh, põllumajandusküsimustes Hispaanias see nii on ja mis puudutab riiklikke plaane, siis eh, loomulikult need on olulised, aga need võivad eh, kokku eh, põrgata riiklike pädevuste edasise arenguga ning sest praegusel hetkel on küsimus selles, kas kogu planeerimisfaas jääbki nüüd siis liikmesriigi pädevusse või ei. minul mul on äh, toetuse saajate, uute saajate kohta esimeses sambas, kas see jääb nüüd seoses Euroopa uute eesmärkidega, kas see jääb liikmesriikide pädevusse? ehk siis liikmesriigid eh, eh, liikmesriigid tegelevad aktiivse põllumehe toetamisega, eh, kes ajalooliste õiguste säilitamise ja muu sellisega, ühesõnaga kas spetsiifilise toetuse saaja definitsioon pannakse täpselt paika liikmesriikides kas see võib tekitada ka sellise olukorra öö, eh, otsuse langetusprotsessis, sest öö, eh, see võib tekitada ka teatud moonutusi. ning konkreetselt tahaksin ma teada seda, et komisjon räägib eh, praeguse tulemuste identifitseerimisest ja räägib, et praegusel hetkel on jõutud vähem kui viiekümne protsendini. Eh, praegusel ja mis nüüd edasi saab, kas töötatakse välja uued indikaatorid tulemuste analüüsimiseks? Te ütlesite, et eh, tegevus peab muutuma lihtsamaks, vähem bürokraatlikuks. aga kas on vaja täiesti uusi indikaatoreid? tundub, eh, et see Eh, keskkonnaküsimuste korraldamine tundub väga segane olevat, rohestamine on kahtlemata väga vajalik, aga see pole, sellega pole suuri edusamme tehtud. kuhu langevad keskkonnakaitse pädevused? praegu kas me saaks, peaksime eh, tegelema ka keskkonnaalase pädevuse eh, küsimused parema arutamisega? E, e, suur aitäh, ütleb proua Senra. suur aitäh selle eest, et me esitasite meile juba äh, Äh, oma esialgse dokumendi, ma ei hakka ettepaneku konkreetsete punktidega tegelema, vaid esitan küsimusi. kõigepealt pean ütlema seda, et kui ma komisjoni kuulasin, tekkis mul uuesti selline mulje, et äh, teie ettepanekud on äh, solvavad tervet mõistust, sest äh, päev päeva järel me muudkui lobiseme ja lobiseme ilma, et teeks ainsatki ettepanekut, et et põhimõttelisi probleeme lahendada ning põhimõtteline probleem on see, et tuhanded põllumeeste perekonnad säiliks Euroopa Liidus ja iga komisjoni ettepanek muudkui kordab sama joont ehk siis kärped, kokkuhoid põllumeestele, lubada tööstusliku põllumajanduspoliitika arendamine, mis tohutult äh, reostab, ehk siis äh, et äh, räägime sellest, kuidas teha, tuleb teha ettepanekuid kliimamuutuste pidurdamiseks. mulle tundub, et komisjon äh, peab äh, ÜPP tagajärgede peale mõtlema hakkama, me räägime siin kõik sellest, kui äh, kurb on see, et äh, noori põllumehi ei ole, keegi ei soovi põllumeheks hakata, et nende sissetulekute probleeme pole endiselt lahendatud ja, ja samas ei suuda me näha, et see on praeguse ÜPP tagajärg. kes vastutab selle eest, mis toimub, palun selgitage seda mulle, selgitage, sest äh, kui ÜPP ei ole selle kõigega seotud, kes valitsenud on, kes on selle poliitika välja töötanud, kuhu, kes on meid siia sellisesse olukorda toonud? ja teine küsimus, mis puudutab ületootmist ning äh, põllumeeste kaitsest, kas te õppisite supermeetmest äh, piimatootmise küsimuses. praegusel hetkel, kui toimub kodanike dialoogi, mis toimub komisjoni ja organisatsioonide vahel, kui on näha, et mõningates liikmesriikides on tekkinud tohutu, tekkinud tohutu piima ületootmine. mis kasu on sellest maksumaksjate rahast, eh, mille osas eh, te üritasite meid veenda, et see aitab ületootmist eh, probleemi leevendada? kus kas ei oleks parem rääkida sellest, et hinnad, eh, hinnaküsimus eh, peaks olema ÜPP keskmeks. kas ei oleks mõistlik rääkida mitte reostava põllumajanduse loomisest, mis tõesti eh, aitaks luua äh, Äh, tervislikke ja kvaliteetseid toiduaineid, aga selle asemel äh, petetakse ühiskonda, tarbijad, maksumaksjad sellise ÜPP-ga, mis ainuke asi, mis ta teeb, äh, kes koondab rikkuse ja jõukuse ainult väheste kätesse. kas te ei arva, et reaalne muudatus oleks parim lahendus äh, ühiskonna ja põllumeeste jaoks, lõpetage meie petmine ära. Äh, mina olen, mul on kõrini, meil kõigil on kõrili üheksakümne neljandast aastast peale. kasutate ära kõike seda, mida ühiskond üritab muuta, et igasuguseid alternatiive maha suruda. palun, palun lõpetage see petmine ära, aitäh, aitab küll. pani poseł prawie w całości austatud kolleegid, ma olen teiega peaaegu täielikult nõus. kui välja jätta see etteheide, et me üritame siin äh, valetada põllumajandustootjatele kas meie või komisjon, see on täiesti vale, meie üritame põllumajandustootjaid äh, igati nii-öelda teenida. aga kui nüüd tulla teie sõnavõtu esimese osa juurde, kolleeg, siis äh, tuleb vaadata, mis äh, olukorras äh, saavad olema väiketalud, kes äh, jäävad praegu kogu sellest äh, rohestamise protsessist välja, me räägime siin miljonitest taludest, mitte tuhandetest. Nemad äh, ei ole rohestamise teed näinud ja see, läinud ja see saab olema suur äh, väljakutse. härra Vaits, palun. suur tänu, härra Dorfmann, suur tänu selle äh, dokumendi projekti eest, äh, mõni tagasiside äh, peatükis äh, kuusteist unustasite ilmselt ära otseturu ähm, ja selle, mis puudutab siis väärtusloomiste ahelat, talunike suhet suurte kokkuostjatega ja nii edasi. edasi paragrahv kaheksateist, ökologiseerimine, ökomajandus seal on teil ka mitmed aspektid välja jäänud ja nüüd mõned äh, küsimused ka komisjonil artikkel kakskümmend viis, seal te räägite Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimest maailmaturul ja ma tahaksin siinkohal komisjonilt küsida, et äh, kas te ei ole mitte arvamusel, et Euroopa maksumaksja raha peaks äh, teenima põllumajandustootjate ja Euroopa tarbijate huve, me ei peaks äh, eelkõige panustama maailmaturule, me peaksime kaitsma oma põllumajandustootjaid äh, maailmaturu väljakutsete eest. ja siis äh, edasi, mis puudutab nii-öelda renatsionaliseerimist. ma saan aru, et äh, Euroopa Komisjon ei taha, et nemad oleksid alati äh, see patuoinas, kui on tegemist äh, põllumajanduse toetamise intensiivse bürokraatlikumaks muutmisega ja ma saan aru, et Euroopa Komisjon jah, tahab hea meelega anda detailides paikapanemise kahekümne kaheksale liikmesriigile, aga kui nüüd meil tekib kakskümmend kaheksa erinevat bürokraatiat, siis tekib küsimus, kas nende kogusumma annab meile lõppkokkuvõttes vähem bürokraatiat, ma arvan, et mitte. aga kui liikmesriigid seda kõike teevad, siis äh, see jah ei kajastu siin Euroopa Liidu eelarveridadel, nii et ma mõnevõrra saan sellest aru, aga kas te olete mõelnud järele selle üle, mida see tähendab äh, väikestele ja keskmise suurusega äh, riikidele? me räägime siin näiteks äh, sellisest piirkonnast nagu Austria, Ungari, Sloveenia, seal lähedal on ka Horvaatia, kõik piirnevad omavahel ja kujutage ette, kui siis põllumajandustootjatel on erinevad äh, reeglid, millest nad lähtuvad, põllud asuvad teineteisest paari kilomeetri kaugusel, kuidas see kõik on äh, rakendatav siis, kuidas on äh, toimiv õiglane konkurents, mina küll väga kahtlen, kas see niimoodi toimima hakkab, kui näiteks ühes riigis on äh, seatud ülempiiriks toetusele äh, sada tuhat eurot, teistes riikides võib-olla on see endiselt miljoneid, äh, tõesti oleks väga kena teada, kuidas see kõik toimima peaks ja ma tahaksin teie seisukohta, aitäh. niisiis, variraportöörid on nüüd käesolevaga sõna saanud ja nüüd palun ainult kaks minutit saadiku kohta välja arvatud äh, proua Delay, kes saab sõna nii palju, kui ta soovib, sest tal on täna sünnipäev ja palju õnne sünnipäeva puhul. suur aitäh, härra esimees, aga ma ei kuritarvita teie heatahtlikkust kolm märkust, kõigepealt teatise kohta komisjon ei ole läbi viinud äh, mõjuhinnangut selle mehhanismi kohta, meetod tundub mulle hämmastav olevat, ma näen siin teatud riske, kõigepealt see, et äh, komisjon äh, räägib siin lähimusest ja internatsionaliseerimisest, aga ma ei tea, kuidas praktikas kõik välja näeb. teine muretekitav asi on kaasotsustajate roll meie siin oleme kaasotsustajad ja ma ei näe komisjonis näiteks GMO-de, mida, GMO-de delegeeritud õigusaktide kohta midagi. me peame lihtsalt äh, räägime, me räägime siin lihtsalt äh, suurtest üldistest äh, põhimõtetest ning äh, Eh, eh, konkurentsimoonutused eh, liikmesriikide põllumeeste ja regionaalsete mm, tasandil tegutsejate vahel, Euroopa tasandil tegutsejate vahel, ÜPP, lihtsustatud ÜPP kõlab väga hästi meile kõigile, aga ma ei tea, kas see teooriast ka praktikasse on viidav ning teine märkus veel, mis puudutab ajakava Eh, ning eh, üritatakse vägisi läbi suruda mingisuguseid reforme enne järgmisi Euroopa valimisi, see tundub mulle olevat täiesti eh, ebaratsionaalne. ärgem unustagem, et omnibussi ettevalmistamine läks üle aasta. ärge unustage, praegu um, mässavad põllumehed Prantsusmaal juba kaks nädalat, eriti kõige raskemates piirkondades ning me ütleme neile, et nüüd veel paari kuu pärast uus reform. see mu-, pidevad muutused, andke meile aega, et tõeline reform läbi viia, mis äh, oleks äh, ka kestvam ajas äh, ning kolleeg Dorfmann nii kohta ütleksin, et see on väga hea raport, paljud punktid, mida siin mainiti, leidsid ära mainimist, ma, mul ei ole mingit problemaati, list, äh, kuid äh, kummaski dokumendis ei teie ega komisjoni omas ei räägi, räägita sõnagi investeeringutest. kui me soovime säilitada põllumajandust Euroopa Liidus, peame me massiliselt investeerima sellesse. Äh, vabandage nüüd. aga ma pean ütlema, et äh, kui põllumajandustootjad protestivad, siis see on hea nendele poliitikutele, kes ÜPP reformidega tegelevad, sellepärast et siis alles poliitikud näevad, millega meil üldsegi tegu on. härra Ekk, palun järgmisena. tänan, äh, esimees ja tänan, äh, härra Dorfmann, teie arvamuse projekti eest, millega ma eile õhtul tegelesin põhjakult. mõned üldised märkused. nüüd äh, ÜPP on kaasa toonud suhteliselt madalad äh, toiduhinnad, äh, suurettevõtted äh, õilmitsevad, aga millist hinda me oleme siin maksnud? ÜPP on tulnud, toonud kaasa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete väljasuremise, ületootmise, liiga suured otsetoetused, monokultuurid, bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja intensiivse loomapidamise. meil on siin äh, üks toiduaine skandaal teise öö, äh, otsa, meil on siin äh, resistentsus öö, ka seotud äh, probleemid. Äh, Euroopa tarbijad soovivad kõrgel tasemel toiduaineid, kvalitatiivselt toiduaineid ja samuti keskkonnahoidlikku põllumajandust, meil on vaja sellist poliitikat, mis võimaldab põllumajandustootjatel vastutustundlikult äh, tegeleda keskkonna hoidmisega, kliimaeesmärkidega ilma et nad peaksid äh, kaotama sissetulekus ja see on kõik äh, täiesti teostatav. meil peavad äh, olema mõistlikud tururegulatsioonid ja fokusseeritud rahastamine. härra Dorfmann, olge palun julgem, pange kokku ambitsioonikam tekst, mis nimetab ka konkreetselt probleeme. Teie tekst on minu jaoks liiga vähe ambitsioonikas, see on nagu staatus quo kinnitamine. me peame mainima prioriteetide hulgas keskkonnakaitset, kliimat ja samuti loomade heaolu, see on siit täiesti puudu. häbenege Euroopa Liidu loomakaitse baromeeter näitab et, et äh, kaheksakümmend protsenti Euroopa kodanikest äh, soovivad loomakaitset ja mida teie teete, äh, teie jällegi lükkate selle kalevi alla ja see ei ole minu arvates küll see viis, kuidas me peaksime siin kojas suhtuma kodanike tahtesse, aitäh. suur tänu. kui kaks minutit saavad läbi, siis ma koputan haamriga või vibutan sellega. härra Rope, palun. Ačiū gerbiamas pirmininkė, taipogi manau, kad ponas Dortmanas kollega padarė. tänan, esimees. ma arvan, et meie kolleeg härra Dorfmann on teinud oma tööd suurepäraselt. meie ülesanne on nüüd seda veelgi paremaks muuta ja lõpule viia. eile me rääkisime siin sellest, et meil ei tohiks Euroopa Liidus olla teise järgu kodanikke. üleeile ma esitasin Eur Leedu Põllumajanduskoja petitsiooni, kus toonitatakse, et kõik peavad olema võrdsed Euroopa Liidus, meil ei tohi olla teise klassi kodanikke. me soovime tagada, et äh, ka aastal kaks tuhat kakskümmend üks oleksid äh, maksmed, äh, maksed põllumajandustootjatele äh, keskmiselt sellised, nagu nad olid aastal kaks tuhat kümme ja et rohestamine toimiks kõikides liikmesriikides, sellele paberile on alla kirjutanud üle kahe tuhande Leedu taluniku, see on tõesti väga oluline teema ja meil tuleb lähiajal see küsimus ära lahendada, mitte lihtsalt jätkata aruteludega. kui põllumajandustootjad ei ole konkurentsivõimelised, siis me ei saa rääkida ka erinevate riikide konkurentsivõimest. minu arvates ei ole normaalne, kui meie tööjõud peab minema teistesse riikidesse, et töötada sealses põllumajandussektoris. selline asi tuleb lõpetada, me peame tagama võrdsed tingimused ja konkurentsi kõikides liikmesriikides. nagu paljud kolleegid juba on öelnud, siis me peame omalt poolt toonitama, et põllumajanduspoliitika peab jääma tõsi ühtseks, eriliseks äh, ja me ei tohi seda jagada siin äh, kahekümne seitsme liikmesriigi poliitikaks, nagu komisjon välja pakkus. me teame, et tingimused on liikmesriigiti väga erinev ja kui me sellist teed läheme, et ühtsus ära kaob, siis muutub olukord veelgi hullemaks. ja tõesti, suurepärane mõte, et probleeme tuleb lahendada ja mitte nendest rääkida. härra Hoisling, palun. ja suur tänu selle ettekande eest, aga ma endiselt kahtlen selles, kas Euroopa komisjon äh, saavutab ähm, seda, mida ta siin soovib saavutada. lõppkokkuvõte on see, et äh, liikmesriigid äh, peavad selle suppi siis ära helpima. Teil on kõik siin kenasti mainitud, aga kui nüüd vaadata viimast ÜPP reformi, mis siis tegemata jäi, kas te tõesti eeldate, et liikmesriigid teevad selle ära? eile me kuulasime siin Kontrollikoja aruannet, kuulasime härra Oettingeri ja teie lähete nii edasi, nagu seda kõike polekski olnud. Te ütlesite, et äh, kaheksa protsenti rohestamine, kontrollikoda rääkis äh, viiest protsendist. Teie siin äh, räägite asju ilusamaks ja lükkate kõik liikmesriikide õlule. ma ei ole ainus, kes kardab, et äh, siin on meil tegemist nii-öelda allamäge mineva konkurentsiga ja aeglasemad dikteerivad tempo kuidas te soovite saavutada ambitsioonikamaid kliimakaitse ja keskkonnakaitse eesmärke selles olukorras? Te ei ole nendele kõige olulisematele küsimustele üldse vastanud. oletame, et liikmesriik paneb paika mingi eesmärgid ja kontrollid ja paar aastat hiljem selgub, et seda eesmärki ei ole saavutatud. kas te siis äh, nõuate liikmesriigilt äh, või põllumajandustootjatelt raha tagasi? see on täpselt nii nagu teiste äh, keskkonnakohustustega, mis meil on. lõpuks öeldakse, et äh, me ei saavutanud seda, tähtaegu pikendatakse ja mitte midagi muud ei juhtu. ka veeraamistikuga oli niimoodi ja Euroopa Liit lihtsalt on liiga järeleandlik, pikendatakse muudkui tähtaegu või tehakse midagi muud, aga mingisuguseid äh, konkreetseid nõudmisi ei oleks, ei ole selles osas, mida tuleb rakendada ja järgnevaga sanktsioone. Te ajasite mind äh, segadusse, te ütlesite, et rohestamine esimeses sambas, mis on äh, seotud äh, siis konkreetselt ka kohustustega, nõudele vastavusega, aga siis keskkonnatame teises sambas, kuhu siis need eesmärgid lähevad, mis see rohestamine siis on? minul on segadus ja te ütlesite, et esimeses sambas otsustavad liikmesriigid. ühesõnaga, see kõik on suhteliselt segadusse ajav. Te naerate siin, aga volinik äh, tõesti äh, irvitas ja ütles, et äh, no oodake ära, kuni asi muutub selgemaks, siis me tuleme välja konkreetsemate ettepanekutega, aga nii suvaliselt ei saa siiski asjale läheneda. ja kolm minutit, kolleeg ma usun, et äh, ma nüüd äh, pean tõesti kolleege korrale kutsuma. härra De Castro, suur aitäh härra Dorfmannile tubli töö eest. Te tegite suurepärase raporti, väga palju punkte on äh, toetatavad. kolleeg rõhutab vajadust Euroopa eh, lähenemine säilitada, ma olen eh, nõus eh, sellega, mida te ütlesite, jätab, et on selline mulje, nagu toimuks võimas lihtsustamisprotsess, aga ausalt öeldes seda ma ei näe vaid tundub, et liikmesriigid ise mitmekordistavad erinevaid nõudmisi ja need Eh, riigid, kus on regionaalne valitsemistüüp, kuidas nad teevad, et välja töötada, välja töötada riiklik eh, poliitika küsimuses on eh, maaelu areng ja see tuleb teksti sisse panna sest regionaal, regionaalsetel riikidel, föderaalsetel riikidel on väga raske eh, sellist poliitikat riiklikul tasandil välja töötada, näiteks kas või Itaalias. tuleks kakskümmend strateegilist plaani seega ja see toob endaga kaasa tohutu öö, eh, riski, milleks on kogu ÜPP kaasfinantseerimine. ja kui näiteks öeldakse, eh, et ri-, Eh, kui asi toimub komisjoni tasandil, siis on eh, finantseerimine toimub komisjoni tasandil ja ongi kõik, aga kui kaasatakse liikmesriigid, siis hakkab igavene kemplemine selle kohta, kes hakkab eh, kui palju finantseerima. mõned riigid otsustavad toetada näiteks puuviljade tootmist, teised teraviljade ja nii edasi ning see toob kaasa suure segaduse, seda on öeldud isegi praeguse ÜPP kohta. nii et mõtleb selle asja peale. Ehm, lubadused on väga ilusad, loovad sellise ideaalse maailmapildi ehm, ning see kogu selles asjas on ka positiivseid aspekte, aga tegelikult ehm, praktikas on väga palju suuri ohtusid kaasfinantseerimise osas, taasnatsionaliseerimise osas ja nii edasi, sest kui liikmesriigid kehtestavad hoopis oma eesmärgid, tekivad sanktsioonid ja ohud ning kujutan ette, kuidas raskustes eh, eh, riigid peavad kogu riikliku strateegilise kava osas eh, mingisuguseid otsuseid hakkama langetama, igatahes praeguse parlamendi koosseis ei saa mitte midagi valmis teha, Omnibus võttis meil üle aasta, nagu siin öeldud on. ma tänan küll ettepanekute eest, aga sellise keerulise põhjaliku Äh, äh, äh, reformi puhul vähem kui pooleteist aastaga seda teha, no kuulge. ja ma ütlen, et ma leian, et eesmärk on esitada Äh, siin selline ideaalne pilt ja hiljem äh, muidugi äh, see reaalsus on sellest väga kaugel, härra Kadenbach. kui eesmärgid oleks nii selgesti öö, öö, sätestatud olnud, siis meil ei oleks neid probleeme, mis me, mida me praegu näeme, nagu me kuulsime ka eile öö, kontrollikoja aruandest pro probleemide kohta nii riiklikul kui Euroopa tasandil, kui meil ei ole eesmärke äh, selgelt formuleeritud, siis on väga keeruline äh, näha, kas üldse tuuakse meie investeeringutega Euroopa lisandväärtust kaasa. ma nõustun sellega, mida ütlesid kolleegid Häusling ja Del Castro selle rohestamise kohta, kuidas seda tulevikus mõõta ning ka rahastada. üleeile sain ma komisjonist niimoodi aru, et rohelise, rohestamise meetmed ei, ei, ei ole osa Euroopa jätkusuutliku põllumajanduspoliitika toetamisest, vaid see on äh, lihtsalt justkui nagu ellujäämistoetus, see on minu arvates rohestamise põhimõttega vastuolus. siis see tulemuslikkusele äh, äh, keskendumine, siin on kirjas, et meil peaks olema ühtne mõõdikute süsteem, millega me saame paika mida, millega me saame mõõta seda, kuidas on liikmesriigid oma kavasid ellu rakendanud. vot täpselt need mõõdikud ja eesmärgid, neid meil praegusel hetkel ei ole. kuidas kujutate te ette, et me nii lühikese aja jooksul, mis meil alles veel on, suudame mõistlikud eh, indikaatorid eh, välja töötada Äh, et millega me saame siis äh, tulemuslikkust mõõta. Äh, et seda teha Euroopa Liidu tasandil ning siis mõõdikud, lisamõõdikud töötataks välja veel liikmesriikide tasandil vähemalt kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks. ma arvan, et me ei jõua seda teha selle aja jooksul, mis meil on ning see tähendab seda, et järgmine kontrollikoja aruanne ütleb täpselt sedasama, mida senini äh, et meil ei ole eesmärke ning me ei suuda mõõta seda, kas meie eesmärgid on äh, täidetud. härra Kolumbi. komisjon esitas meile menetluse lihtsustamist, minule aga tundub, et norme mitmekordistatakse ning äh, ärk-, unustatakse, et me üritame tegutseda ju tegelikult äh, põllumeeste nimel. praegu tekib, on tekitatud kahtlusi otsetoetuste äh, ja esimese samba suhtes. kahtlemata ülekandet äh, ka, äh, võimalik lihtsustada, toetuste makseid on võimalik lihtsustada, kuid ärgem unustagem, et on praegusel hetkel väga palju vajakajäämisi, näiteks äh, lahti seotud abid äh,, rohestamise küsimused, mis on kulukad ja kasutud kokkuvõttes äh, võib öelda, et esimest, äh, needsamad, kes saboteerisid esimest sammast, äh, nõuavad nüüd äh, selle ref-, reformimist. ärgem unustagem, et praegusel hetkel oma tegevusega surume põllumehed pankrotti otsetoetuste Eh, küsimust oleks võimalik lihtsustada, et eh, valikuid oleks võimalik teha olukorda eh, paremini tundes ja seda peaks tegema kiiresti, aitäh. härra Toom-, Toom, palun. aitäh. ma kuulasin teid suure huviga. ainsatki korda ei rääkinud, kasutanud te sõna majandus ma tahaks meenutada, et ÜPP on eelkõige majanduspoliitika. kas on taas tarvis endale meelde tuletada aluslepingu artiklit kolmkümmend üheksa, mis punktis B ütleb, et eh, me peame, eh, peame garanteerima ÜPP abil eh, põllumajandussektori säilimise ja elatise põllumeestele kas on vaja rääkida ka punktist E, kus eh, räägitakse ka eh, tar-, eh, toote kiirest tarbijateni jõudmisest. ärgem unustagem, et seda kõike soovitakse teha aina rohelisemalt. ausalt öeldes ma tahaks teile Äh, öelda, et lihtsustamine lihtsustamise pärast äh, teie teenistuste jaoks ei ole küll mõistlik, vastake, vastate mõi, äh, mõistlikult, et jah, võtame TG Agrist töötajaid vähemaks, aga sellest ei piisa, ma pakun teile välja lihtsamalt varianti, tooge meile strateegiline tüüpplaan, mis aitab annab suuremad pädevused ka riikidele ning kui me suudame kokkuleppe eh, saavutada, kirjutame kerge südamega paberile alla, eh, olles kindlad selles, mida me teeme, kuid see, mis te meile välja pakkusite, eh, on selle ühes, ülesehitus on imekaunis, kuid sisu kohta pole meil ainsatki täpsustust, kes hakkab neid plaane hindama, kes istub komisjonis laua taga, kas DG Agri on ainus, kes tegutseb või tuleb teisigi et äh, noppida äh, näppeid PPP-st endale, ma ei näe ainsatki visiooni selle kohta, milline on kaasmenetlejate roll nende äh, plaanide korrigeerimisele, sest praegusel hetkel te jätate oma ettepanekutega kaasmenetlejad, kaasotsustajad kõrvale Eh, kui te esitate meile sellise tüüpplaani, vaatame me selle tähelepanelikult üle, mis puudutab aga rohelise arhitektuuri meetmeid, siis eh, pärast teie sõnavõtu kardan ma, et me jääme eh, seisma seitsmekümne protsendi juurde ehk siis supertingimuslikkuse juurde, meilt aga oodatakse midagi muud põllumeeste poolt ning äh, Äh, ainult nii oleks, aga ainult nii oleks meil võimalik põllumeestele nende sissetulekud garanteerida. Oui, merci, monsieur le président. aitäh. Äh, ma kuulasin huviga komisjoni sõnavõttu arvan, et äh, kokkuvõttes äh, et äh, mis, nagu Michel Dantin ütles, meie esimene tegevuse eesmärk on põllumeeste sissetulekute garanteerimine. ja see, mida te ütlesite turu toimimise kohta, mind küll eriti ei lohuta. siin on veel üks oluline element, mida arvesse võtta, see puudutab äh, Eh, sidemeid eh, mm, eri tüüpi põllumajanduste vahel, eri meetodi muutmise võimalus, eh, kliima, inimtervise küsimused, keskkonnaküsimused seega praegu me peaksime üritama liikuda siiski rohkem äh, eesmärgide suunas liikuda. Äh, me peame rääkima mm, äh, operatiivraamistikest. ütlesite, et peaksime keskenduma ühtsetele Euroopa eesmärkidele ja mõtlema selle peale, kuidas oleks võimalik meid veenda sidususes, usaldusväärsuses nende ettepanekute juures, kuidas oleks võimalik liikumisriikide plaane mm, kooskõlastada ning äh, millist rolli äh, te kavatsete jätta kaasotsustajatele Euroopa Parlamendis. väga palju on küsimusi, mis on äärmiselt olulised antud ajahetkel. ning äh, arvan, et me ei saa unustada, et kokkuvõttes on küsimuse all avatud turg rahvusvahelisel tasandil. E, me peame ka ÜPP-ga vasut-, e, vastama praegusele olukorrale, kasutades põhiliselt majanduslikke meetmeid. Eh, suur aitäh. sooviksin tänada teid eh, teie läbipaistvuse eest, härra Dortmann teie raporti koostamisele, tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni teie sõnavõtu eest, eriti selles osas, mis puudutab äh, rohestamist äh, ja, ja mis äh, puudutab reeglite täitmist, aga ma tahaksin, et komisjon selgitaks meile, millised tagajärjed võivad olla põllumeestele äh, riiklikele otsustajatele uues äh, ülesehituses. kas see mõjuhinnangu peale on mõeldud? mul on veel kaks küsimust, mida tahaksin komisjonile esitada. kas võite, äh, kas võime kindlad olla, et äh, esimest sammast finantseeritakse samamoodi kui struktuurifonde? kas on võimalik strateegilisi plaane arendada otsetoetuste osas ning maaelu arengu finantseerimise osas, mida on võimalik teha praegusel hetkel kaasfinantseerimise puudumise tõttu esimeses sambas ning mis puudutab ehm, toetuseid, siis võttes arvesse, et eh, kuna Euroopa Komisjon kavatseb ehm, Eh, muuta kontrolli toetuste saajate eh, kohta kavatsetakse, kavatsedes keskenduda tulemustele, kuidas on võimalik eh, näiteks veenduda selles ilma kontrollideta, et mahetootmine tõesti on mahetootmine, proua Kanjete? suur aitäh, härra esimees, Kalniete ütleb ja me kõik teame, et viimane ÜPP reform äh, oli osaliselt edukas ning äh, ettepanekud, mis on praegusel hetkel äh, saanud, on segadust tekitavad, nad ei lihtsusta, vaid muudavad keerulisemaks ning ma tahaksin hoiatada ka otsetoetuste kaasfinantseerimist liikmesriikide poolt, see moonutaks aga turu konkurentsi veelgi rohkem. mis puudutab äh, talumehi Balti riikides, Lätis eh, on konvergents eh, otsetoetuste osas kõige olulisem. otsetoetused eh, Balti riikide põllumeeste jaoks on endiselt ühed madalamad kogu Euroopa Liidus ning Äh, märkimisväärselt allpool Euroopa keskmist. selline lähenemine pole jätkusuutlik, võttes arvesse, et äh, kulud ja väljakutsed meie põllumeeste jaoks on samasugused kui teiste eurooplaste jaoks. tahaksin rõhutada ka seda, et me peame säilitama ÜPP kahesambalise struktuuri äh, väidetakse, et maksed teise sambasse uute liikmesriikide jaoks on palju kõrgemad ja see õigustab äh, madalamate otsetoetuste maksmist. oleme öelnud korduvalt, et see pole tõsi. seega ma jätkan endiselt äh, äh, fondide õiglase toetuse jätkamiseks mõlemas sambas ÜPP-s. see peaks aitama garanteerida adekvaatse arengu ja kasvu taseme mis liikmesreetideni pole veel jõudnud, sest akumuleeritud kapitali on vähe. kokkuvõttes ma tahaksin tunnistada ka seda, et äh, praegused ettepanekud on segadust tekitavad, aga see on endiselt võimalus äh, uue äh, tundliku kaasaegse ÜPP väljatöötamiseks. järgmisena saab sõna härra Rohasekamp de kraan van het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat zo ver open dat zonder blikken of blozen 40% van het EU. ÜPP juures eh, kohta öeldakse, et toetustesse läheb nelikümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest. juhul kui see nii on, siis on see hästi kasutatud. mõelgem aga selle peale, eh, milleks kasutatakse eh, põllumajandustoetusi seitsesada viiskümmend miljonit tuli Hollandile põllumajandustoetusele, toetustele e, tootjad, edasimüüjad, kõik said osa sellest pirukast. kahju on, et Euroopas raisatakse niimoodi raha, et e, kaitsta nii-öelda e, keskkonda, samas kui jätkub intensiivne põllumajandus ning äh, me peaks äh, olukorda äh, parandama, praegusel hetkel Kontrollikoda ütleb, et rohestamisel pole mingisugust otsest mõju ja praegusel hetkel konkreetselt me tegeleme ju sissetulekute garanteerimisega, kuidas garanteerida tarbijatele, et suure osa Euroopa sissetulekutest, mis Äh, äh, ei tee, äh, läheb masspõllumajandusele, mis reostab õhku, vett, pinnast. minul neile vastust ei ole. raportöör ei ole samuti suutnud komisjoniga selles osas kokku leppida. arvan, et me peaksime kogu olukorra üle vaatama. meie planeet lämbub meie kasvu ja tootmise massilise kasvu juurest. meil on vaja ülemlävendeid ja peame mõtlema selle peale, kuidas eh, edasi elada, sest praegune põllumajandussüsteem on eh, liialt kulukas, toodetakse eh, ebakvaliteetseid keskkonnavaenulikke tooteid, selline tootmine tuleb lihtsalt ära kaotada. härra Flanagan, palun ähm.. aitäh. Euroopa Liit on ilmselgelt muutumas me hakkame paika panema ühtseid kaitse- ja julgeolekukavasid Äh, samal ajal üritab äh, toidu äh, tarnekindlusest komisjon nüüd ühtset kava lõhkuda. minu jaoks kõige tähtsam Euroopa Liidu programm ja minu poolt esindavate, esindatavate inimeste jaoks kõige tähtsam on see, et meil on ühine programm toidu kindluse, kvaliteedi ja ohutuse jaoks selle asemel, et me vähendame selle programmi eelarvet, peaksime me seda isegi suurendama, sest see on meie kõige tähtsam projekt. tuleb tunnistada, et ma muretsen väga selle uue struktuuri üle, see tundub paberil olevat hea mõte, aga reaalsus on teistsugune. me põhimõtteliselt võime oodata selle teise samba mudeli kordust, mis on kaasa toonud olukorra, kus inimesed seisavad minu kontori taga ja teistegi saadikute ta-, kontorite taga kindlasti eh, sabas, eh, soovivad rääkida ka, et soovivad, et ma räägiksin ka komisjoniga, nad on väga sõbru-, sõbralikud, võtavad meid vastu, aga nad ei suuda mitte midagi ära teha. Eh, nad lihtsalt saadavad meid koju oma ametivõimude juurde, see on nagu, et ema ütleb, et mine räägi isaga, isa ütleb, et mine räägi emaga keegi ei täida oma kohustusi. peamine asi, mida me peaksime tegema ÜPP äh, all ja mida oleks pidanud eelmisena kord tegema, on tõeline äh, sidusus. me peame muutma olukorra, kus minu kodumaal mõned inimesed saavad tuhat eurot või rohkem hektari eest ning te, nende naabrid võib-olla saavad ainult sada. võib-olla nad saavad kolmkümmend äh, eurot rohestamistoetust hektari kohta, aga nende naabrid saavad kolmsada, nelisada. kui me seda öö, muudame, siis võivad tõesti maapiirkonnad kasu saama, kasu saada ning sellest võidab terve majandus, võidavad väiketalunikud ning öö, meie saadik öö, Dorfmann ka mainib seda, te võtate seda tõsiselt, ma olen kindel, aga oluline on toetada väikeseid peretalusid, me peaksime äh, Äh, liikuma eemale sellest ajaloolisel põhjal arvutamisest, äh, siis me võib-olla tõesti näeme ka muutusi, sest praegusel hetkel meie poliitika äh, mõju ei ulatu ülejäänud maapiirkondadele. paljud talunikud sõidavad eralennukites ning võib-olla teatud juhtudel ostavad uusi juveele oma kuningakroonidesse, me peaksime tõstma isegi seda neljakümmet protsenti mis, mis meil põllumajandusele läheb. jah, äh, toidu tarnekindlus on loomulikult üks olulisemaid elemente meie üldisest julgeolekust. härra Ellens. ja, äh, suur tänu ma kõigepealt soovin õnnitleda härra Dorfmanni väga õnnestunud äh, raporti puhul, ma arvan, et see on heaks aluseks meie edasistele aruteludele sellel teemal. kui me siin äh, opereerime suurel määral äh, Euroopa rahaga, siis meil peab olema tulemuses ka Euroopa põllumajanduspoliitika ja me peame võtma ka vastavalt vastutuse. mul on kaks küsimust Euroopa Komisjonile kui ma nüüd äh, õigesti aru saan, siis äh, kui äh, räägiti sellest toimimissüsteemist, siis põllumajanduspoliitika teises sambas te nägite ette, et operatiivsete programmide kujundamine jääb puhtalt liikmesriikide otsustada. mina esindan päris suurt liikmesriiki, meil on äh, föderaalne süsteem liidumaadega, mis äh, on äh, põhimõtteliselt sama suured kui teised äh, Euroopa Liidu liikmesriigid või suuremad, ja siis mul tekib küsimus, et kas me ikka sellega saavutame vähem bürokraatiat, kui me põllumajanduspoliitika teise samba kaudu viime need asjad liikmesriikide tasandile siin tekivad äh, lähimuspõhimõtte konfliktid, kohati me võtame seda lähimuspõhimõtet ka liikmesriikidelt ära, ühesõnaga äh, ma tahaksin siin selgitust. ja siis veel selle juurde, mida ütles kolleeg äh, Danton, kas äh, rohestamise meetmed lükatakse teise sambasse tõesti? aga kas äh, me siis nõuetele vastavust äh, laiendame või? ma tahaksin natukene täpsemat infot saada selle kohta, kuidas seda kõike soovitakse teha, kas siis äh, esimene ja teine sammas seotakse omavahel ja kui teil selline plaan on, siis äh, kuidas äh, toimib kaasrahastamine põllumajanduse keskkonnapoliitika vallas teises sambas, arvestades eriolukordi teatud liikmesriikides? proua asepresident Martines. aitäh, härra esimees! mulle meeldib täitsa see, et keskendutakse tulemustele, mitte sellele, kuidas neid saavutatakse. aga minu arvates tuleks siin laiendada seda nimekirja, äh, tuleks kaasata täppispõllumajandus, äh, looduskaitseline põllumajandus ja nii edasi. kas öö, äh, siin need reeglid on lihtsalt äh, alusreeglid ja põlu-, talunikud peavad tegema veel rohkem. või need on ammendavamad reeglid. Äh, talunikel, olgu nad keskmise su-, suurema või väiksema talu, talunikud, vajavad kindlust. ning komisjoni ettekande põhjal ma endiselt ei mõista, kas me räägime siin pinnasepõhistest öö, äh, öö, hektaripõhistest toetustest esimese öö, samba all, kas kõik need maksed äh, sajaprotsendiliselt kaasavad nüüd ka lisakeskkonna kriteeriumid ning kuidas seda kõike mõõdetakse. kolmandaks räägin ühtekuuluvusest, sidususest. Iirimaal on meil teatud märgalad. Need on äh, äh, asualad mä,, mä, märg asualad, seal äh, äh, kasvab pilliroogu, neid aga siis pritsitakse mürkidega, mürk jõuab vette ning see rikub keskkonda. aga samas justkui kõik meie reeglid on täidetud. mina tahaksin, et tagatakse see, et talunikele makstakse olemasolevate elualade põhjal, selle asemel, et neile makstakse selle eest, et nad hävitavad mingisuguse eluala ning siis istutavad midagi uut sinna ning viimane küsimus, kas keegi tõ-, defineeriks õigluse minu jaoks. sellest on siin kõvasti räägitud, nii siin kui mujal. kas me räägime sellest, et me peame olema õiglased üksiktalunike suhtes, talu suhtes, pere suhtes, ühiskonna suhtes? ning mida see õigluse te-, termin tähendab meie ühises Euroopa põllumajanduspoliitikas, aitäh! Posel Bogovič. Kolega Bogovič. Hvala za besedo. E, hvala, Herbert. aitäh sõna andmast. suur tänu ka Herbertile selle dokumendi ettevalmistamise eest. mis puudutab e, seda arutelu ja lihtsustamist ja nii edasi, siis tuleks silmas pidada seda, et lihtsustamine, see kõige suurem vaenlane on suured muutused, uus lähenemine, läbipaistvuse, selguse puudus, hilinemised eh, ja nii edasi. meil on käes kaks tuhat kaheksateist, peaaegu kevad, ning ma kardan, et meil tekib sama probleem kui ühtekuuluvuspoliitikaga, sest viidi läbi suuri muutusi, aga selgust nappis. seetõttu ma arvan, et me oleme juba maha jäänud, me peaksime kiiremini tegutsema me maksame null koma neli protsenti oma RKT-st põllumajandusele, mõned leiavad, et see on liiga palju, aga teisest küljest ei ole mingi probleem, kui keegi ütleb, et jah, kaks protsenti SKT-st peab minema NATO-le. see on palju kallim ju kui meie toiduga kindlustamine. põllumajanduspoliitika on ka sotsiaalpoliitika. Euroopa tarbijad maksavad öö, viisteist, kuusteist, seitseteist protsenti sissetulekust äh, toidule, teisalt meil on talunikud, kellel on järjest rohkem probleeme, statistika on siin väga selge. seega loomulikult me peame toetama peretalusid, me peame säilitama keskmise suurusega talud, me peame ka aitama neid, kes alustavad talupidamisega, sest nii me saame tagada parema tuleviku niisiis, me pea-, eel-, peame eeldama rohkem rohestamist ka väiketalunike puhul. samuti peab olema suurem õiglus äh, riikide vahel, talunike vahel, eri suurusega tal-, talude vahel, meil on vaja praktilisi lahendusi. ma ei arva, et suurtest sõnadest piisab. mis puudutab rohestamist, siis läbi äh, reeglite täitmise peaksime me tagama head põllumajandustavad, mis aitavad ka inimesi. ning meie jaotusmudel peab olema õiglane. samuti peame toetama noori, kes soovivad põllumajandusega tegeleda. me saame õppida ka uusi teadmisi, saada ka digitaliseerimisest, võime üles ehitada nutikad külad, kus kõik on ühendatud nii noored kui vanad saavad üheskoos elada normaalselt, aitäh. härra Agju. aitäh, vabandust, et äh, hilinesin, pidin hääletama ühes teises komisjonis, ma soovisin äh, juba algusest peale tegelikult siin kohal olla. siin on jutt väga ähmane, me räägime siin suurtest, keskmistest, väikestest taludest, kes tegelikult otsustab, mis asi on suur talu? seda saab tõlgendada erineval moel, seda saab äh, hinnata äh, pindala järgi, aga siis näiteks viie tuhande aakrine öö, äh, mäetalu öö, on justkui Šotimaal suurem kui sajaaakrine heal maal olev talu, mis tegelikult toodab rohkem siis võib vaadata käib, käivet ja tootlikkust või vaadata töötajate hulka. aga kui me hakkame nüüd defineerima suurt ja väikest, eriti kui sõita üle meie maailmajao, siis see, mis on Ühendkuningriigis väike talu, võib olla kuskil Ida-Euroopas hoopis suur talu. minu arvates oleks kõige mõistlikum lihtsalt seada maksetele ülempiir ja kõik. kui inimestele see ei meeldi, siis nad võivad oma pojale öelda, palun, jagame omavahel kaheks, sina võtad pool talu, nüüd on meil kaks talu ja mõlemad saame toetusi taotleda. see on palju lihtsam. nüüd definitsioonidest rääkides, seda siin dokumendis pole veel minu, minu meelest mainitud, aga roheliste lobi poolt kuulen ma kogu aeg seda öö, vabriku öö, talunduse juttu. mis asi see vabrikufarm on? Äh, kui lisatakse üks lind kasvandusse, siis võib äh, väiketalu muutuda äh, suureks farmiks. ma tahaksin, et roheliste lobi täpselt ütleks, mida nad silmas peavad selle all ning veel üks mu lemmikteema loomulikult, talunikud peavad täitma kliimaeesmärke. mida see peaks tähendama? me peame konkreetselt ütlema, mida see tähendab, tuleb vähendada CO2 nii palju, lämmastikoksiidi nii palju ja nii edasi. kuidas seda kõike hakatakse mõõtma, ei tea. väga tore on sellest rääkida loomulikult ja ega erilist vahet kokkuvõttes ei ole, aga see on lihtsalt halduslik õudusurenägu, aitäh. Äh, suur tänu, esimees, ütleb härra Jaar. mul on tõesti väga hea meel, et härra Agnew muretseb siin ÜPP tuleviku pärast, võib-olla ta siiski tahab meie sekka siia alles jääda ja tahab meiega koos seda teed edasi astuda. seda esiteks ja nüüd teiseks. esimehele need kümme käsku. Albert S ütles, et kümme käsku toimisid hästi sellepärast, et nende üleskirjutamisel ei olnud juriste sealjuures. aga nüüd äh, naljalt naljaks asja juurde. ma ei tea, kas siin on tegemist äh, kirjaliku tõlkeveaga või mitte, aga härra Pogovitš, põllumajanduspoliitika ei ole mitte ainult sotsiaalpoliitika, vaid ka julgeolekupoliitika. see on äh, Euroopa kodanike toiduga varustamise teema ju, see on julgeoleku teema. nii teine märkus. suur tänu, Herbert Orfmann, selle raporti eest. minu jaoks on see raport äh, sillaks äh, komisjoni ettepaneku ja reaalsuse vahel, selle eest me ju parlamendina ka vastutame. ma nüüd tulin natukene hiljem, sest ma olin koordinaatorite koosolekul, aga ma nüüd äh, hakkasin mõtlema, et äh, komisjon ei tohi siit lahkuda selle arvamusega, et me siin kardame suuremat vabadust, et kui oli rohkem ettekirjutusi, et siis tulime sellega paremini toime. ma arvan, et me peaksime tõesti neid ettepanekuid analüüsima, nii nagu härra Dorfmann on oma raportis ka teinud. me peame loomulikult tähelepanu pöörama sellele, et me ei räägi Äh, siin komisjonide liikmesriikide vahelisest suhtest äh, meie jaoks peab olema töö keskmes äh, siiski põllumajandustootja. ma tahaksin küsida ülemineku tähtaegade kohta, paljud kolleegid ka mainisid seda, et praegune ajaraamistik ei ole teostatav ja ülemineku tähtajad aitaksid meil siin ajaliselt paremini toime tulla sellega. härra Padar, palun. lugupeetud kolleegid, et et äh, eesmärgipõhine lähenemine, et see kõlab väga usaldusväärselt ja, ja, ja tegelikult sinnapoole peaks ühtne põllumajanduspoliitika kindlasti minema. Äh, tooksin siin võib-olla ühe asja, millest on võib-olla natuke vähe tänases diskussioonis räägitud välja, et see on ikkagi põllumeeste positsioon tarneahelas. et vaieldamatult ei saa äh, ühtne põllumajanduspoliitikaga minna mööda sellest, et on, on turumajandus ja ikkagi selge, et väga palju osa sissetulekust on tänasel juhul eh, peidetud sellesse, et põllumeeste positsioon tarneahelas on kohati ääretult nõrk. ja kindlasti ma pean tähtsaks seda, et see eh, sammastevaheline paindlikkus, et see oleks ka järgneval perioodil võimalik ja tegelikult eh, esimese samba kasutamise puhul tuleks liikmesriikidele anda, ma arvan, et rohkem ja julgemaid võimalusi. Nüüd ja väga tahaks äh, ka seda, et äh, see, mis puudutab äh, liikmesriikide erinevaid positsioone ehk siis otsetoetuste erinevaid määrasid, et elu võiks olla selline, et näiteks kui kaks tuhat kakskümmend kaheksa läbirääkimisi hakatakse pidama, et siis see teema oleks Euroopas laualt ära, et üldiselt lõpuni ei saa täpselt kõike mõõta, aga liikmesriikide vahelised erinevused võiksid olla Äh, võiksid olla siis selleks perioodiks küll äh, laualt ära ja ma äh, väga hindan seda Kontrollkoja akti rohestamise kohta, mis eile tuli välja, sellepärast et kui meil ei ole nagu adekvaatset tagasisidet, kuidas meie poliitikad on tänasel perioodil rakendunud siis on väga, väga keeruline kokku panna seda uut poliitikat. nii et, et selge, et, et me peame ka erinevate teiste põllumajanduspoliitika aspektide puhul äh, vaatama seda, et kuidas nad on praegusel juhul toiminud, kuidas nad on rakendanud ja selle pealt me saame nagu mõistlikuid samme edasi teha. suur tänu teile! jeszcze mamy dwa wystąpienia meil on veel kaks sõnasoovijat, palun. härra Tess, palun. suur tänu. esimees, ma ei soovinud äh, täna liiga kiiresti sõna võtta, tahtsin kuulata ära kolleegid kõigepealt. kõigepealt ütlen suur tänu härra Dorfmannile selle raporti äh, projekti eest ja tänan ka komisjoni ettepanekute eest. aga komisjoni ettepanekutega on alati niimoodi olnud, et äh, sellisena, nagu nad meile tulevad, ei ole nad kunagi meie juurest lahkunud, me oleme ikka alati neid paremaks muutnud. nüüd mõningatest punktidest, mida on mainitud praeguses äh, põllumajanduspoliitikas on meil äh, riikidel juba väga palju mänguruumi, Saksamaal meil on äh, kuusteist liidumaad, mina esindan Baierimaal, meil on kaks miljoni, kakskümmend miljonit elanikku, seal, seal on väga palju põllumajandustootjaid ainult, ainult viiel protsendil on üle tuhande hektari äh, meil on Baierimaal väga väikesed äh, talud ja kui nüüd vaadata arve, siis äh, Baierimaal äh, saadakse viissada tuhat esimesest sambast ja üks miljard teisest sambast, nii et Baieri liidumaa kasutab programme ära, see läheb meile vähe maksma. ühesõnaga sada eurot teisest sammast äh, viiskümmend eurot Brüsselist, äh, kakskümmend eurot maksab Bayer ise, kolmkümmend Saksamaa föderatiivset tasandit ja teise samba rahad on sellised, millest saavad äh, kasu eelkõige just pereettevõtted, kuuskümmend protsenti pindalast on rakendanud rohestamismeetmeid. ja nüüd, mis puudutab ökomajandust, siis äh, mahetalunikud on äh, võetud välja rohestamisest ja nüüd äh, kontrollikoda on sellele ähm, tähelepanu juhtinud, aga see raport ei olnud mitte niivõrd ähm, sisuline, kuivõrd poliitiline, ma seda päris niimoodi ei aktsepteeri. komisjoni ettepanekust on minu arvates äh, puudu majandusteema me peame tagama põllumajandustootjatele sissetuleku ja selle mainimine on minu arvates komisjoni ettepanekust puudu, siin räägitakse paljust muust. aga kõige olulisem on siiski tagada talunikele nende eksistents ja sellele on väga vähe tähelepanu pööratud, aitäh. Nichols. Nicholson veel. ma soovin härra Dorfmanile kõike head, kui ta nüüd üritab kõiki meie soove ühe dokumendi sisse kirjutada. me peame mõistma, et me oleme natukene väga laialivalguvad. soovime vastu tulla erinevatele soovidele kodumaalt. härra Agnew'ga peame me koostööd tegema siin vähemalt kolmekümnenda märtsini järgmisel aastal, eks me näe, kuidas üleminekuperioodiga läheb, aga senimaani luban ma, et ma kavatsen teha konstruktiivset koostööd. peaminister May ütles eile, et ta soovib isegi pikemat üleminekuperioodi, seega me ei tea absoluutselt, mis suunas me nüüd liigume. ma kuulen siin palju lihtsustamise ja bürokraatia juttu. kõik soovivad lihtsustamist, aga kui, ja kui ma küsin, kuidas olukorda parandada, siis keegi ei oska öelda. selles see probleem seisnebki see probleem äh, avastatakse ka siis, kui rääkida talunikega. Euroopa soovib nüüd paika panna eri, teistsugust suhet Brüsseli ja liikmesriikide ja regioonide vahel. aga Euroopa Liidu poliitika peamine probleem seisneb selles, et erinevad liikmesriigid ja liikmesriikide seeski regioonid tõlgendavad erinevalt ja rakendavad erinevalt reegleid ning kõik on Äh, äh, hirmust värisemas, äh, et nad, et komisjon süüdistab neid pettustes ning neile kehtestatakse karistused. üle Euroopa on väga vähe valitsusi, mis igal aastal mõnel hetkel ei peaks maksma trahve. probleemid ei ole küll olnud väga suured, aga lihtsalt ellurakendamine ei olnud sajaprotsendiliselt korrektne vastavalt sellele, mida Euroopa poolt nõuti. härra esimees, te tegite väga mõistliku märkuse eile. miks on järjest vähem ja vähem noori talunikke? mina viie aasta pärast siin enam ei ole, aga viie või kümne aasta pärast küsitakse sedasama küsimust ikka veel ning asi on väga lihtne. miks peaks hakkama noor talunikuks kui te näete, et kõik teie sõbrad, kellega te koolis käisite, neil on paremad töökohad, parem elustiil, nad ei pea töötama seitse päeva nädalas, kolmsada kuuskümmend viis päeva aastas, jõululaupäeval ja puha. Nad ei pea töötama varahommikul ja hilja õhtul. seega, kui me soovime, et tuleb noori talunikke, siis tuleb neid ka toetada ainult raha on see, mis paneb inimesi rohkem töötama. ning senikaua, kuni kasumid ei ole suuremad põllumajandussektoris, äh, nii suurtes äh, taludes kui spetsialiseerunud väiketaludes, ei jõua me kuskile. miks me lihtsalt ei pane ülemmäära paika, ütleme, et iga talu saab nii palju? ma tean, et mõnedele see ei meeldi ja siis öeldakse, et jah, jagame siis talu mitmeks, siis saame mitme talu eest raha. palju edu sellega, andke minna, aga see, et mõned saavad rohkem kui, kui teised, siis see ei aita kuidagi kaasa sellele, et noored inimesed hakkavad talu pidama või te tehakse rohkem investeeringuid põllumajanduses noor põllumees ei saa teha investeeringut, tal ei ole raha, ta peab minema panka, ta peab paika panema ärikaplaani äh, ning ta peab selle raha tagasi teenima kahekümne, kolmekümne aastaga, see on probleem. see probleem on meil, komisjonil, liikmesriikidel, regioonidel, sest me oleme kõik selles paadis üheskoos. Äh, ning kui äh, üks soovib rikkaks saada teiste arvel, siis tegelikult kaotavad mõlemad, aitäh. kui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 jah, me näeme teatud muutusi põllumajandussektoris tulenevalt geopoliitilistest ja makromajanduslikest ping-, eh, pingetest, mis on öö, äh, lõhkunud enne, ennustatavuse ning kindluse turgudel. põllumajandustoodete hindade kõikumine on probleem, me peame äh, kuidagi toetama VKE-sid ning äh, parandama läbi hästi toimiva põllumajandussektoriga terve Euroopa konkurentsivõimet. Rumeenia on üks äh, suuremaid põllumajanduspiirkondi Euroopa Liidus, aga tootlikkus on üsna madal, sest järjest vähem inimesi soovivad hakata talu pidama. Rumeenia põllumajanduses on probleeme, mis on seotud ka suurte kauplejatega, kes müüvad mitte Rumeenia tooteid, sest Rumeenia toodetest saab vähem kasumit. kui Äh, me toetame talunikke, anname neile vahendeid, mis läbi nad saavad olla konkurentsivõimelisemad Euroopa siseturul, siis jõuame kaugemale, seetõttu ma äh, toetan kahte sammast äh, ÜPP-s ning ma ei toeta kindlasti mingit ülemmäära. minu arvates peaks otsetoetused jääma ilma riikliku kaasrahastamiseta sellised meetmed nagu ülemmäärad otsetoetustele või kaasrahastamine liikmesriikide poolt me, me, e, piirab ÜPP-d, see ei taga ka võrdset juurdepääsu Euroopa rahadele, aitäh! aitäh! ja nüüd annan sõna komisjonile tagasi. aga mul on Äh, ma kuulsin siin ühte küsimust või kommentaari või ettepanekut. seda ütlesid mulle talunikud, kui ma üritasin neile selgitada meie strateegilisi plaane, äh, uusi kavasid. Nad kuulasid äh, mind ära ja ütlesid, et olgu, võtke see kolmkümmend protsenti rohestamisraha, pange see uutesse öö, öö, rakenduskavadesse, aga see seitsekümmend protsenti peab jääma, kõik peab öö, jääma sama suureks kui ennem seda. seda seitsekümmend protsenti ei tohi puutuda. ja siis ütlesid nad, et Ehm, kui te seda teete, hakkame me väga oma rahulolematust üles näitama. meie arutelu oli väga hea, küsimusi oli väga palju. ja nüüd on komisjonil sõna, palun. Uh, tänan, esimees. suur tänu kõikide sõnavõttude eest mil, mulle avaldas eriti muljet see, mida ütles härra Nicholson ta äh, tõesti juhtis tähelepanu siin äh, põhimuredele, mis komisjonil ja minu peadirektoraadil äh, oli, kui me selle teatisega töötasime. üritan nüüd läbi võtta kõik küsimused ja keskendun eelkõige teemadele, mida mainiti korduvalt, muidu kui ma hakkaksin kõike mainima, siis me siin räägiksime veel kaks pool tundi mis puudutab toimimissüsteemi ja ÜPP plaane, siis mitmed äh, kõnelejad äh, küsisid, et äh, milline saab suhe olema kohaliku, piirkondliku ja föderatiivse tasandi vahel. selge on see, et me peame arvestama riikide põhiseadusliku ähm, struktuuriga ja tuleb leida sobiv äh, konstruktsioon nendele strateegilistele plaanidele. kuidas seda tehakse, kuidas seda on võimalik teha, ähm, selles osas tuleb veel äh, mõttetööd teha ja komisjon kindlasti on äh, seda teemat juba varemgi äh, märganud, seda teemat on tõstatatud varem ka nõukogus, mitte ma ei kuule seda siin esimest korda. me peame loomulikult jätma piirkondadele piisava tegutsemisruumi. ma praegusel hetkel võiksin teile öelda välja ainult oma isikliku arvamuse sel teemal, aga see ei ole antud juhul oluline esitati ka küsimus, et kes äh, defineerib äh, kasusaaja. see meenutab meile mõningaid arutelusid minevikus, tegemist on äh, aktiivse põllumajandustootjaga, tõelise põllumajandustootjaga, ähm, sellist sõnastust me oleme kasutanud teadises ja juba aastaid me oleme täheldanud, et siin parlamendis, aga ka kodanikuühiskonnas ollakse mures äh, seoses sellega, et äh, põllumajandustoetusi antakse kasusaajatele, kes äh, tavaolukorras ei peaks seda saama. ja on olnud keeruline ka välja tuua, miks see nii ei peaks olema ja kaks tuhat kolmteist, kui meil oli reform, siis tuldi välja reegliga, et kasu ei tohi saada need, kes ei ole aktiivsed põllumajandustootjad, kes on nii-öelda negatiivses nimekirjas. nüüd Omnibusi määruse raames jah, siis tuli mängu see suhteliselt bürokraatlik skeem, tulid need bürokraatlikud reeglid ja teatud juhtudel ähm, lõpuks karistati inimesi, keda ei oleks olnud vaja karistada. nii et äh, nüüd see on äh, fakultatiivne liikmesriigid saavad siis äh, ise otsustada, kas neil on vajadus seda kasutada või mitte. vahepeal on äh, tuldud välja ka mitmete uute ettepanekutega, näiteks investorid äh, omavad järjest rohkem maad, omavad suuri talusid ja see on äh, üks mure, et meil on kapitali sissevool, mis ei ole teotud, mis ei ole seotud põllumajandustootmisega ja väga raske on siin defineerida, kes on tõeline põllumajandustootja. me töötame tõesti väga põhjalikult selle kallal, kuidas seda kõike õigesti sõnastada. igal juhul toimimissüsteem annaks liikmesriikidele suurema võimekus äh, ise defineerida, mida nad mõistavad äh, tõelise põllumajandustootja all. olukord liikmesriigiti on erinev, nagu on näidanud mine, meie kogemused minevikus. liikmesriikide mm, kogemused ja olud on erinevad, osades liikmesriikides võib olla tegu mingi investeeringuga, äh, teises piirkonnas põllumajandustootmine on lihtsalt mingi äh, ettevõtte kõrvaltegevus. ühesõnaga, liikmesriikidel peaks siin olema rohkem iseseisvust defineerida, mida konkreetselt on mõeldud ja see juhtus ka Omnibussi äh, protsessi käigus. esitati ka küsimus, mis puudutas indikaatoreid. kas me viime sisse äh, uued äh, indikaatorid äh, sisendi või väljundi kohta ja vihjate isegi sellele, et praegu midagi äh, meil paigas ei ole. ehk siis, et meil ei ole võimalik ÜPP tulemusi realistlikult hinnata. selle arvamusega ma nõus ei ole. me juba mitu aastat tagasi oleme pannud teises sambas paika tulemuslikkuse hindamise indikaatorid. kaks tuhat kolmteist, kui oli reform, siis äh, jõustati äh, ühine kontrolli ja hindamise raamistik ja see tõi endaga kaasa mitmeid indikaatoreid, väga mitmesuguseid, mis aitavad meil poliitikat hinnata. indikaatorite probleem on ilmselt selles, et neid on liiga palju ja nüüd ähm, praegu me üritame indikaatorite arvu vähendada ja valida välja kõige paremad ja kõige realistlikumad. me ei taha indikaatoreid nii-öelda uuesti leiutada, mille kohta nii-öelda andmeid ei ole. me peame keskenduma nendele indikaatoritele, äh, millega on võimalik andmetega töötada me tahame siis saavutada sellise indikaatorite paketi, mille arv on piiratud, mis lähtuvad äh, praegusest infohulgast, praegustest andmetest, nii et nad oleksid äh, tõesti ka operatiivsed ehk toimivad. proua Sandra Rodriguez kritiseeris äh, ÜPP-d ja suunas selle kriitika eelkõige komisjoni aadressile. ma ütleksin siinkohal, et äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reform, mis on praeguse poliitika aluseks, mida me koos liikmesriikidega rakendame, ähm, sai äh, nii parlamendi kui ka nõukogu kinnituse suure häälteenamusega. nii et me oleme siin kõik nii-öelda äh, ühes äh, paadis, äh, kui äh, me soovime parandada olukorda, millega me rahul ei ole. siin räägiti põlvkondade küsimusest, uut, noortest talunikest, härra Nikolson mainis seda, loomulikult teatises me pöörame sellele teemale tähelepanu ja komisjon on äh, toonitanud tugevalt, et äh, seda teemat äh, peetakse, peetakse oluliseks, kui me räägime ÜPP tulevikust. kuidas me saaksime turule rohkem noori põllumajandustootjaid. aga nagu härra Nikolson ütles, siis põhjused siin, miks noori talunikke on vähe, on liikmesriigiti erinevad. mitmed liikmesriigid on äh, mulle öelnud, et äh, olukord on tõesti väga erinev. on äh, piirkondi Euroopas, kus äh, noored äh, lähevad põllumajandustootmisesse ja on teisi, kus nad seda pigem ei tee. nii et äh, me ei peaks siin äh, kalduma selline üks sobib kõigile lähenemise poole vaid äh, liikmesriigiti peaks konkreetselt vaatama, äh, miks noori põllumajandustootjaid on vähe, kui neid on. Öeldi, et teatis ei äh, käsitle piisavalt turuolukorda, et ei ole pööratud tähelepanu majanduspoliitikale. siinkohal ma lihtsalt vastaksin et äh, meie jaoks on põllumajandustootja olukord äh, tootmisahelas tõesti meie tegevuse keskmes, me üritame parandada põllumajandustootja olukorda, äh, konkurentsivõimekust ka lähtuvalt CMO-st, ühtsest turukorraldusest me ei ole omavad kõiki võimalusi piisavalt ära kasutanud. komisjoni teatises räägitakse fokusseeritumast sissetulekutoetusest ja sellega just äh, soovitakse parandada nende olukorda, kes ÜPP-s rohkem toetust vajavad, rohkem kui teised. me soovime maksete ümberjaotamist, eh, nii nagu see meil praegu juba ka toimib. ja loomulikult siin mängib rolli ka tõelise põllumajandustootja roll. me peame mainima siin ka ja siis fokusseeritumat eh, toetussüsteemi aga loomulikult eh, sellest hoolimata ja lähtuvalt äh, poliitilistest otsustest äh, peame me arvestama sellega, et põllumajanduspoliitika on äh, turumajanduslik poliitika, tootjad peavad olema konkurentsivõimelised. mõnikord seda kritiseeritakse ka täna siin arutelul. kritiseeritakse näiteks seda, et põllumajandus emp ekspordib äh, päris palju. Äh, te ju teate, et äh, põllumajanduseksport Euroopa Liidus on viimastel aastatel kasvanud. see loob väärtust siseturul. me ekspordime tooteid, mis on äh, siis Euroopas toodetud ja mida ei oleks võimalik siin müüa. niimoodi me loome lisaväärtust selles sektoris. Need on ÜPP põhialused, millest on lähtunud aastaid mitte ainult komisjon, vaid ka parlament ja nõukogu. nii et äh, teatises äh, me lähtumegi siis sellest, et äh, toetust tuleb paremini suunata, fokusseerida ja need, kes rohkem toetust vajavad, peaksid seda ka rohkem saama. tänases arutelus mõned äh, kolleegid mainisid ka seda, et äh, praegune ÜPP ei ole ühtne mudel ja meie oleme korduvalt öelnud, et äh, kui vaadata esimest sammast, siis seal on kuuskümmend, seitsekümmend erinevat äh, võimalust liikmesriikidel, igasugused vabatahtlikud kapitalitoetused ja muud äh, erinevad süsteemid, mida liikmesriigid on vastavalt rakendanud ja see ongi toonud kaasa olukorra, mida osad kolleegid ka mainisid. täpsemalt on siis tegu olukorraga, kus äh, turu moonutamine on juba aset leidnud, kui ühel liikmesriigil on poliitika ilma vabatahtliku kapitali toetuseta ja teisel selline toetus on ette nähtud, siis piiriregioonides loomulikult võivad äh, tekkida probleemid äh, konkurentsivõime vallas. Te kirjeldate praegust äh, status quo'd, aga mitte tingimata tulevikku. me soovime, et äh, kahekümne kaheksa liikmesriigi Euroopa Liit äh, annaks rohkem paindlikkust liikmesriikidele, aga niimoodi, et see ei tooks kaasa turumoonutust see on eriti toimimissüsteemi probleem, mida ma teile tutvustasin. aga me ei saa ka astuda sammu tagasi, me ei saa pakkuda vähem paindlikkust või vähem lähimuspõhimõtet. Öeldi, et äh, loomade heaolu ei mainitud piisavalt, mina seda täna mainisin igal juhul ja ka teatises on äh, see mõiste sees. loomade heaolu on juba osa nõuetele vastavusest. see tähendab seda, et need põllumajandustootjad, kes ei äh, täida teatud standardeid, ei saa täielikku toetust. loomade heaolu seadusandlus äh, on väljaspool äh, ÜPP-d, sellega tegeleb DG Sante. mis puudutab äh, olukorra parandamist ja mida me saame teha ÜPP-s, siis me saame olemasolevaid reegleid toetada näiteks nõuetele vastavusega. me saame reeglite järgimise lihtsamaks teha, pakkudes äh, toetussüsteeme, eriti just teises sambas, kus äh, liikmesriigid äh, saavad paika panna loomade heaolu edendavad meetmed, mis lähevad kaugemale kui praegune seadusandlus. ja see on just see, mis on selle poliitika keskmes ja mis peaks seal ka tulevikus olema kindlasti ei ole komisjon kuidagi äh, mööda vaadanud äh, loomade heaolust hüppepesiseselt äh, ega väliselt. härra Häusling, teie ütlesite, et teile tundub, et meie teatis lähtub sellest, et me ei saa ise hakkama ja siis anname asjad liikmesriikidele üle ja härra Dantin ütles, et äh, TG Agrist äh, osad töötajad suunatakse mujale ja nüüd meie ei taha enam oma tööd teha. asi nüüd päris äh, nii ei ole. asi ei ole selles, et Euroopa Komisjon ei saaks hakkama asjadega. sest viimaste aastatel on äh, poliitikat kritiseeritud, et see on liiga keeruline ja samal ajal on kritiseeritud ka komisjoni sekkumist, äh, kõik need äh, sanktsioonid, ähm, trahvid, äh, tihtipeale ei olegi need seotud konkreetsete poliitikateemadega, vaid tehniliste reeglite rakendamisega koha peal. nii et meil tuleb endalt küsida milles asi on, kindlasti ei ole asi selles, et me oleksime ülekoormatud või meil oleks äh, liiga vähe personali, loomulikult toimimissüsteem äh, pakub meile palju tegevust, aga me peame küsima, kas me soovime sellist äh, eraldusjoont selle vahel, mida tehakse Euroopa tasandil ja mida tehakse liikmesriikide tasandil, see on väga oluline. ja teie, härra Häusling, ütlesite, et komisjon äh, ma lihtsalt kaheksakümmend protsenti äh, on äh, rohestamisega kaetud ja samas äh, Kontrollikoda ütles, et ainult viis protsenti. aga päris nii see ei olnud, Kontrollikoda ütles, et nad näevad edasiminekut võrreldes varasema. iseasi on see, kas see on õige või vale, aga siin ei räägita sellest, millist ala katab rohestamine, tõesti enamus pindalast on rohestamisega kaot-, kaetud. küsimus oli aga kontrollikoja jaoks selles, kas äh, rohestamine on andnud äh, seda tulemust, mida sellega sooviti saavutada. aga te ei maininud seda, et äh, komisjoni ettepanek rohestamise vallas oli ambitsioonikam kui see, mis lõpuks kompromissina välja tuli ja see on väga oluline, see viitab ühele probleemile, mis meil siinkohal on rohestamise ettepanek oli suhteliselt lihtne ja selge, aga seda lahjendati igasuguste eranditega. ja nüüd äh, siis äh, ongi olukord selline, et äh, Kontrollikoda mainib seda selliselt oma raportis, ükskõik kas nad on poliitiliselt motiveeritud või ei ole, aga igal juhul sellele seisukohale nad on jõudnud. ja seetõttu me oleme äh, teatises pööranudki niivõrd palju tähelepanu äh, keskkonnastruktuurile. me soovime kaugeneda sellest struktuurist, mis paljude inimeste silmis ei saavutanud seda, mida ta oleks pidanud saavutama. me soovime kõigepealt äh, lihtsustada niimoodi, et äh, me rohestamisnõused kaasame äh, kaasame ambitsioonikamalt äh, tingimuslikkusesse ja samal ajal me selle põhjalt lähtume teises sambas. see oleks äh, lihtsam ja arvestades seda, et äh, nõuetele vastavus on suhteliselt tõhus süsteem, siis me niimoodi saame saavutada rohkem kui seni öeldi üht-teist äh, ka Euroopa Parlamendi lähenemise kohta, strateegiline plaan, kaasrahastamine esimeses sambas ja ma tahaksin öelda, et äh, see on äh, teema, mida mõjutavad MFF-i arutelud ja te kindlasti nägite, et siinkohal on meil äh, vaja arvestada, et see, see on seotud sellega, kas meil on vaja strateegilist plaani või kuidas see strateegiline äh, plaan äh, kujuneb? ma loodan, et ma hääldan nime õigesti ära, Kolmbee ütles, et komisjon tahab vähendada makseid. ei, nii see ei ole. see ei ole komisjoni ambitsioon ja kindlasti äh, mitte minu ambitsioon. meil äh, peab kindlasti äh, jätkuma sissetulekutoetus Euroopa Liidus. me soovime äh, rohkem eesmärgistatud äh, süsteemi, mis äh, kohaldub äh, põllumajandustootjate vajadustega liikmesriikides ja piirkondades. seadusandja roll selles protsessis on selline, mida on seadusandjaga seni mänginud lähtuvalt äh, siis äh, reformist kaks tuhat kolmteist või lähtuvalt äh, toimimissüsteemist, nagu me teatises oleme maininud, seadusandja peab otsustama, kas see pakkumine, kas see võimalus, mis komisjon on nüüd lauale pannud, on soovitav ja kuidas seda tuleks juriidilises tekstis kirja panna seadusandjal on äh, viimane sõna öelda ja jääme ära ootama selleteemalisi arutelusid. on mainitud äh, siin äh, konvergentsi ja muid teemasid äh,. ma ei taha nüüd äh, nendesse teemadesse süviti minna, need on seotud MFF-i aruteludega äh, ja need äh, tõusetuvad äh, MFF-i aruteludel äh, põhjalikumalt. olid veel kolm küsimust härra Lintsi poolt. esiteks, mis puudutab ÜPP struktuuri ja jällegi ma kordan üle et äh, me peame arvestama liikmesriikide põhiseadustega. me peame kindlasti kaasama siis vastavalt äh, kas äh, piirkondliku tasandi või Saksamaal liidumaade tasandi, kuna tegemist on föderatiivse riigiga. ma ei saa anda teile praegu täpset vastust selle kohta, kuidas me seda teeme, aga me töötame selle teema kallal ja me teame, et äh, see on oluline teema, millega arvestada. tahaksin ka öelda, et äh, me oleme teadlikud äh, sellest, et kogu struktuur peab olema selline, et protsess ei aeglustuks, et kõik peaksid ootama kõige aeglasema komponendi järel me peame asjad kujundama selliselt, et äh, need oleksid äh, operatiivsed ja ei takistaks meil edasi liikumast. härra Lins, te küsisite ka, et kas te saate õigesti aru, et rohestamine läheb äh, teise sambasse ja vastus on selge ei. ei, me ei soovi rohestamist teises sambas me soovime selle kaasata tingimuslikkuse alustasemega, mis lähtub äh, praeguse määruse nõuetele vastavuse loogikast. samuti küsiti, et äh, kas äh, esimene ja sa-, teine sammas seotakse kokku saksa keeles sõna verknüpft, ma ei tea, kuidas seda tõlkida, et kas nad ühendatakse, connected inglise keeles Äh, no ma arvan, et nad on juba äh, ühendatud äh, praegu. aga loomulikult nad ühendatakse nüüd strateegilise plaaniga niimoodi, et liikmesriigid planeerimisprotsessis pööravad tähelepanu nendele eesmärkidele, mida neil on siis vastavalt võimalik saavutada kas esimeses või teises sambas ja see ökokeskkonna element, äh, mida ma mainisin, on ju see, mille osas äh, liikmesriigid äh, saavad otsustada, ähm, kuidas nad soovivad seda teha, näiteks teatud plaan on esimeses sambas, aga teatud teisi teemasid nad saavad näiteks ähm, käsitleda teises sambas ja siis liikmesriigid saavad sellise öö, otsuse teha ja see on ka lähimuspõhimõttest lähtuv. proua Mäkinnas, teie küsisite meie tegevuse aluste kohta, see loomulikult sõltub äh, tingimuslikkusest, tingimuslik-, äh, tingimuslikkuse tase on see, millest me lähtume. nii. Te küsisite ka kas äh, esimeses sambas äh, tuleb äh, pindalapõhine toetus, ma arvan, et teatises ei ole küll kuskil öeldud, et tulevikus see nii ei peaks olema, mitte miski ei viita sellele, et meil ei võiks olla kindlasummaline pindalatoetus tulevikus, aga kõik maksed on seotud keskkonnakohustustega tingimuslikkusest lähtuvalt. Te samuti ütlesite, et äh, ei oleks äh, vaja maksta uute elukeskkondade eest, vaid olemasolevate eest ja nüüd me jõuamegi tagasi selle juurde, mida ütles Kontrollikoda ja mida ma mainisin oma vastuses härra Hoislingule. küsimus on põhimõtteliselt äh, selles, et kas me läheme öö, ähm, oma keskkonnaambitsioonidest kaugemale sellest, mis on praegu paigas, ehk siis, et kas me hakkame looma rohkem äh, keskkonnakasu äh, ÜPP-s, kui äh, staatus quo praegu on. mul ei ole definitsiooni õiglusele. ma arvan, et see on väga keeruline poliitiline arutelu, mida tuleb pidada seadusandjatel lähtuvalt komisjoni ettepanekust. aga ma olen tähele pannud, et poliitilistes aruteludes ja avalikkude silmis äh, äh, mainitakse otsetoetustega seoses väga palju õigluse mõistet. ja nüüd hiljuti, kui räägiti äh, komisjoni eelarve täitmise heakskiidust, siis komisjoni kutsuti üles pöörama tähelepanu otsetoetuste õiglusele oma äh, ettepanekutes. ja tavaliselt äh, tuuakse seal äh, see kaheksakümmend, kakskümmend näide et, et kaheksakümmend protsenti talunikest saavad kakskümmend protsenti toetuste summast ja maa jaotus on ka täpselt kaheksakümmend, kakskümmend ehk siis kakskümmend protsenti talunikest toet-, töötavad kaheksakümnel protsendil põllumajandusmaal ja põhimõtteliselt siis äh, kui süsteem on äh, maapõhine, siis a priori juba ongi äh, ette nähtud selline toetuste jaotumine ja kui vaadata neid arvusid natukene detailsemalt siis, siis seitsekümmend üks protsenti toetusest läheb taludele, millel on viis kuni kakssada viiskümmend hektarit ja see tegelikult muudab seda nii-öelda arvamust, mis meil on et, et äh, kaheksakümmend äh, protsenti äh, toetusest läheb sellistele taludele, mida me noh, tõesti peame nii-öelda peretaludeks. härra Tess mainis olukorda Baierimaal, kus struktuurid on väiksemad, aga isegi teistes Saksamaa piirkondades on tavapärane talud ongi sada, sada viiskümmend, kakssada hektarit. nii et me ei peaks liiga kiiresti tegema lõppjäreldusi, kui me räägime siin nendest äh, protsentidest kaheksakümmend, kakskümmend, me peame vaatama neid arve natukene detailsemalt, aga teadises ka viidatakse sellele, et me peaksime vaatama neid suuri kasusaajaid, kes saavad sadu tuhandeid või isegi miljoneid äh, ÜPP-st ja nagu me varasemalt oleme ka öelnud, siis tuleb esitada küsimus, et kas seal mitte ei ole äh, tegemist juba nii suurte ettevõtetega, mille puhul me peaksime teatavad ülempiirid paika panema. ma kohe varsti lõpetan üks oluline küsimus, äh, mida on siin esitatud, puudutab ka üleminekut ja siin tuleb äh, arvestada kahe situatsiooniga, osad kõnelejad on viidanud sellele, et äh, meil ei pruugi äh, olla piisavalt aega viia lõpule läbirääkimised ÜPP teemal, enne kui käesolev parlamendi mandaadi aeg saab läbi ja siis ähm, läbirääkimised jätkuksid hiljem. ja see võib endaga kaasa tuua olukorra, kus äh, me kaks tuhat kakskümmend üks ei ole valmis veel uut poliitikat äh, rakendama, siis on vaja üleminekumeetmeid ja just äh, sama olukord oli meil viimase reformiga, kus äh, pakuti välja siis äh, üleminekumäärus ja seadusandjad kiitsid selle heaks ja loomulikult me oleme valmis vastava ettepaneku tegema, kui selline olukord jälle tuleb. aga võib olla ka selline olukord, et kõik läheb plaanipäraselt, aga tekib ikkagi küsimus, et kui kaua võtab aega otsuse rakendamine, näiteks juhul, kui uus toimimissüsteem kiidetakse heaks ja siis on meil jällegi vaja piisavalt pikka üleminekuaega, tagamaks, et äh, kõikidel tasanditel on võimalik seda uut raamistikku rakendada. see aeg peab olema piisavalt pikk liikmesriikide jaoks, samuti piisavalt pikk põllumajandustootjate jaoks, et nad saaksid aru, kuidas see toimima hakkab, mis on nende kohustused, süsteemid ja samuti Euroopa Komisjonil on vaja Äh, üleminekuaega, sellepärast et äh, ka meie peame siis äh, vaatame üle riiklikud plaanid ja me ei saa seda teha üleöö. ma arvan, et see nüüd on minu poolt kõik, kui ma kõikidele küsimustele vastan, siis vabandust, aga meil tuleb hiljem ka kindlasti võimalusi sel teemal arutada. aitäh! suur tänu. räägiti siin sellest esimeses sõnavõtus, mis, äh, millised on probleemid, et äh, te saaks oma ettepanekutega veel edasi teha. me teadsime loomulikult, et te ei e, et eh, tahaksime teid tänada, te olete, te olete väga täpne, konkreetne oma vastustes. konsulteerime edasi erinevate ekspertidega ja teame, et sellised küsimused ja kahtlused võime suunata nii raportöörile kui ka komisjonile. see punkt eh, oli väga konkreetne ning äh, suur aitäh ka komisjonile. ning äh, me hindame seda kõrgelt, sest enne valimisi on meil veel pisut aega, et koostööd teha komisjoniga, liikmesriikidega erinevate plaanide väljatöötamisel. see pole lihtne, aga teame, et elu ongi keeruline. tahaksin tänada kõiki. ja lõpetuseks eh, kokkuvõte härra Dorfmannilt. aitäh, härra esimees. ma teen lühidalt kokkuvõtte Äh, ma äh, varem midagi rohkem ei öelnudki, sest meil oli väga pikk ja põhjalik arutelu praegu ja kaheteistkümnendal märtsil Strasbourgis esitlen siis oma raportit ning siis toimub ka sisuline ar arutelu minu raporti üle. sooviksin lihtsalt paluda kolleegidelt, et nad äh, minu raporti projekti läbi loeksid ning siis lähinädalatel saame läbi töötada konstruktiivselt muudatusettepanekud, loomulikult mina ja minu personal on teie käsutuses ja me üritame ajakavast kinni pidada, et nagu öeldud, siis mai lõpuks saame esitada parlamendi seisukohad komisjonile. minu arvates on ka oluline see, et me Äh, võtame selge parlamendi positsiooniga nendele põhimõttelistes küsimustes, mida täna välja toodi. Äh, et äh, saaks leida lahendused ka nendele põhimõttelistele küsimustele. suur tänu, suur tänu ka teile, suur tänu ka komisjoni esindajatele küsimustele vastamise eest. veel kord suur tänu kõigile, suur aitäh teie kaastöötajatele, aitäh komisjonile. me ei äh, piiranud arutelu, sest tahtsime, et kõik võiks oma seisukohti esindada. igatahes äh, äh aeg läheb kiirelt nüüd edasi, lähme viimase äh, sisulise punkti juurde, milleks on Euroopa Tervise Ühtsuse tegevuskava antimikroobikumi resistentsuse vastu. sõna äh, saab raportöör Matt Cathy, nagu te teate, see teema on äh, olnud arutelul äh, seoses mm, antimikroobikummide kasutamisega intensiivpõllumajanduses äh, ning selleks, et ära hoida erinevaid, äh, erinevaid, äh, äh, erinevaid haiguspuhanguid. meie, meie raportöör on proua Aguilera ja oleme täheldanud, et nende ainete kasutamine muudab selle liigne tarvitamine muudab need vähem tõhusaks. seega on äh, sellest, sellest räägiti ka kolmeteistkümnendal novembril Strasbourgis, toetasime artiklit viiskümmend kolm pluss oma algatusraporti koostamisel, muuhulgas äh, Envi raportöör proua Kadenbach, kes äh, hmm, hmm.. võtab arvesse ka meie, või raportöör võtab arvesse ka meie muudatusettepanekuid. ühesõnaga, ma edastan lihtsalt praegu informatsiooni. härra Kasi on äh, raportöör ja tahaksin öelda, et proua Kadenbach on äh, Envi komisjoni raportöör ja meie komisjoni raportöör on härra Katsi, kellel nüüd annan sõna. nagu te teate, antimikroobikuumide resistentsus on üks suuremaid ohtusid inimtervisele. praegusel hetkel on viimase kolmekümne aasta jooksul ainult üks uus antibiootikum välja töötatud ja meil oleks ammu vaja juba uue põlvkonna äh, antibiootikume, sest praegusel hetkel äh, resistentsus võib jõuda juba kümne miljonini aastas. väga vähe on küsimusi, on nii teravad kui äh, antimikroobikumi resistentsus ja teame, et äh, väga palju kasutavad põllumehed teame, et arstid kasutavad tervise parand- äh,, patsientide olukorra parandamiseks äh,, haiguste raviks antibiootikume, seda tehakse ka põllumajanduses ja sellel on äh, olnud tohutu sõru äh, mõju loomade heaolu parandamisele ning äh, enamasti tunnistatakse, et inimene ja loomade tervis on omavahel tihedalt seotud, mis puudutab antibiootikumide kasutamist põllumajandus- pidamistes eh, siis eh, üritatakse eh, võimalikult vähe reguleerida bürokraatlikke nõudmisi esitada talupidajatele ja et administratiivset koormat tuleb vähendada, aga samas peab tunnistama seda, et, et on ühiskonnale tohutu koormaks, kui me kaotame ära võimaluse kasutada ravimeid, mis äh, haigusi ravivad. praegusel hetkel on välja töötatud kõigest uus äh, antibiootikum viimase kolmekümne aasta jooksul, seda hoolimata sellest, et Euroopa Komisjon on, äh, on üle kolme, ühe koma kolme miljardi teadusuuringutesse investeerinud. see näitab, et on vaja uurida uusi võimalusi, teised riigid nagu Uus-Meremaa on välja töötanud uued äh, lähenemised. me e, e, peame tegema kõik, mis meie e, käsutuses. üritame mitte tohi koormat panna põllumeeste õlgadele ainult, vaid me peame mõtlema, üle vaatama kõike to, selliste to, to, ähm, kõigi selliste ravimite tootmise, äh, leviku edastamise, äh, säilitamise ja nii edasi. Äh, meil on vaja uusi ärimudeli muudatusi, rahvusvaheliste standardite muutmist. ootan huviga koostööd variraportööridega ja loodetavasti suudame me kõik koos välja töötada hea panuse meie komisjoni poolt eh, eh, ka ja loodetavasti meie arvamust võetakse arvesse ka ENVI komisjonis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas veebruar, aitäh teile. Dziękuję. Najpierw e, zastępcy sprawozdawcy, pani poseł. Anname nüüd sõna kõigepealt proua McGinnisele Teil on sõna. Uh, suur aitäh raportöörile, me oleme väga palju ühel seisukohal uh, selles osas tege-, mängus on inimeste tervis ja seega saab teie ettepanekuid ainult toetada, lõige üks uh, on hea tunnistada, et asi puudutab karjaloomade juures antibiootikumide kasutamine, vaid see puudutab ka inimtervist. raportöör teeb üleskutse komisjoni ja liikmesriikidele tegevuskavade väljatöötamiseks ning äh, see tähendab seda, et tuleb tegutseda kohalikul tasandil. meil on vaja äh, koordineerimist liikmesriikides, äh, tervishoiuministeeriumides ja põllumajandusministeeriumites. lõige kolm minu jaoks on see võtmetähtsusega, meil on juba olemas seadused, mis neid küsimusi reguleerivad näiteks ehm, ravimite kasutamine loomasöötades kaks tuhat kuusteist, me oleme väga murelikud, kui räägime sellest, et on vaja uusi seadusi. tegelikult on vaja, et olemasolevaid seadusi kasutataks õigesti ja rakendataks. arvan, et see peaks meie jaoks olema võtmetähtsusega põllumajanduskomisjonis. me peaks üritama siin saavutada tulemusi. teadusuuringute osas on Äh, võtmetähtsusega äh, tegutseda, me peame äh, otsima uusi antibiootikume, üritame neid välja töötada, peaksime mõtlema ka selle peale, kui kulukas see on, kas ettevõtted huvitab selle väljatöötamine. me kõik teame, et ennetus on parem kui ravi, seega karja kohtlemine, hooldamine on oluline, et ära hoida haiguseid. kõik liikmesriigid, ma usaldan liikmesriike, kes ütlevad, et me kaotame täielikult antibiootikumide eh, kasutamise üldse ära, eh, sest eh, kui loomad on haiged, on neid vaja ravida. ning ka lõige H on minu jaoks oluline, kus kasutatakse valesti antibiootikume, siis meil on vaja, et liikmesriigid äh, kontrolliks ja jälgiks antibiootikumide kasutamist ja, äh, ja lõpuks terviseühtsuse äh, kasutamine, peame teavitustööga tegelema, et saadaks aru, milline side on inim- ja loomadel tervisel, nii et ootan edasisi arenguid ja arutelusid. Santos okay härra Santos. kõigepealt tahaksin tänada, äh, tänan teid äh, selle, äh, selle raporti projekti eest. mikro, antimikroobikumi resistentsus on üks olulisemaid teemasid, praegu see on rahvusvaheline oht haigusi tuleb kontrollida, ilma et Eh, et kasutataks profülaktiliselt neid, et ennetada tavapäraseid haigusi. see, eh, peame tunnistama ka, milline eh, side on omavahel inimtervisel, loomsel tervisel, keskkonna olukorral võivad tekkida uued resistentsed mikroorganismid. Karsi, ehm, Karsi eh, raport on väga huvitav ja võtab arvesse mitmesuguseid põllumajandusele olulisi eh, aspekte. leian, et eh, meil oleks vaja kompromissi liikmesriikide vahel rahvusvaheliste tegevuskavade väljatöötamiseks. meil on vaja stiimuleid, et eesmärke saavutada. ma saan aru, et sellised tegevuskavad peavad sisaldama mõnedavaid eh, eesmärke mm, eh, ja meetmeid, mis aitavad eesmärke saavutada. viimased oleks võimalikult tõhusad. me peame stimuleerima rahvusvahelist koostööd liikmesriikide vahel ja Euroopa Liidu vahel, eh, koostööd ka kolmandate riikidega. ainult nii on võimalik tõhusalt äh, äh, antimikroobikumi resistentsuse vastu võidelda. Äh, peame mõtlema selle mõju peale ka kasvu ja arengu küsimustes, sellega seoses esitan ma muudatusettepanekud, mis loodetavasti võetakse teiste poolt hästi vastu, aitäh. järgmisena saab sõna härra Vaits. ma tahaksin tänada kolleeg Kaatlit hea ettepaneku eest. nüüd Euroopa Komisjoni pressiavaldus kellest ei oota, et nad väga roheliselt mõtleks. kakskümmend viis tuhat patsienti Euroopas sureb igal aastal antimikroopse resistentsuse tõttu, seitsesada tuhat on neid inimesi maailmas. me peame kiiresti vastu võtma vastuveetmed, sest kahe tuhande viiekümnendaks aastaks võib antimikroopse resistentsuse tõttu surra rohkem inimesi kui vähi tõttu me peame kiiresti selle teemaga tegelema ning võtma vastu vastuvõtmed. nüüd see, millel, äh, mis on sellel pistmist meie põllumajandusega, äh, kolmekümnes protsendis ökotaludest äh, näiteks ei leitud antimikroopse resistentsuse näiteid tõendeid. tavataludes aga, aga oli olukord palju hullem. seitsekümmend protsenti kõikidest öö, äh, taludest, äh, kus on öö, äh, üle viie tuhande looma, leiti antimikroopsuse, antimikroopse resistentsuse tõendeid, seega me peame seda olukorda parandama Euroopa öö, öö, maksumaksjate rahade toel, siis võib-olla saame me olukorda Euroopas parandada. kolleeg Aguilar. tänan, esimees. kõigepealt tahaksin vabandada proua Kadenbachi nimel, kes pidi ära minema. Äh, ta oleks tahtnud siin väga osaleda. tänan härra Kaasit, hea Äh, raporti eest, see on hea alus arvamuse väljatöötamiseks, ma tahaksin rääkida mõningatest aspektidest, mis äh, äh, raportis on ära mainitud. olen nõus sellega, mida ütles proua Mägines, kus räägitakse õigusloomelistest lahendustest. mina usun globaalsete riiklikes plaanides, võib-olla oleks vaja neid paremini kontrollida, jälgida. leian, et meil on juba praegusel hetkel olemas õigusloomelised ettepanekud, nagu siin juba öeldi, tuleks näiteks tuleks näiteks tegeleda jõusöödaga, mis sisaldab antibiootikume ja muu sellisega. me oleme alustanud juba selle teemalisi muudatuse, mitmepoolseid läbirääkimisi ning meil äh, oleks äh, sealjuures äh, vaja, loodetavasti on meil võimalik loodetavasti on meil võimalik mitmeid erinevaid määruseid kasutades reguleerida antimikroobikumi resistentsuse vastast võitlust. aga ma arvan, et seaduseid kui selliseid on meil juba piisavalt, ma arvan, et me peaksime oma tööd äh, tõhustama, kuid midagi muud pole vaja teha. ja äh, loomulikult kõige olulisem on toetada teadustegevust, kui seda ei tehta, siis ei ole meil võimalik lahendusi leida. sellega seoses äh, teadusuuringud on küll toimunud, aga see pole piisav meil on vaja ka jätkusuutlikumat põllupidamistraditsiooni. jätkusuutlikkuse osas tuleb edasi liikuda, aga me ei tohi ära unustada sealjuures konkurentsivõimet, sest kui konkurentsivõimelist põllupidamist enam pole, siis ei ole eh, meil võima-, mõtet rääkida enam e-, Euroopa põllumajandusest, meil on vaja suuremat jätkusuutlikkust, on meil samas vaja rõhuda ka konkurentsivõimele ja lõpetuseks eh, arvan, et eh, definitsioon mulle üks ei meeldi, punktis kaheksa arvan, et tuleb tõesti mõttemalli muuta eh, inimeste seas, eh, kasutada loomadega vähem antibiootikume, kuid öelda, eh, kuid öelda, et kasumi saamise nimel loomakasvatajad kasutavad aina rohkem antibiootikume, minu meelest on selline väide ebaõiglane arvan, et tuleb äh, teha kõik selle nimel, et äh, eh, nii inimesed kui loomapidajad kasutaks äh, vähem antibiootikume. meil on vaja suuremat jätkusuutlikkust ja samas ei tohi meil konkurentsivõimet vähendada, muidu Euroopa Liit kaotab sellest. järgmisena saab sõna härra Agnew. suur aitäh teile see on hästi tähtis teema. me kõik teame inimesi, kes oleks surnud, kui poleks olnud antibiootikume. ja kui tekib äh, antibiootikumi resistentsus, inimesed surevad. seega on väga oluline sellest rääkida. kas äh, võin teile öelda, mida, äh, kas võin teile anda oma arvamuse edasi? mina olen tegelenud linnukasvatusega. meie kasvatame e, vabalt e, e, lindu, paljud arvavad, et nii ongi õige, oleme looduslähedasemad, aga kas te teate, milline probleem meil on? me avastasime meie joogiveesüsteemi sattus mustust ning ei saanud algus, see tekitas probleeme, me ei saanud aru, kus kohta, kohast see tekkis. lõpuks me suutsime seda, selle lahendada. aga me avastasime, et hommikul läksime eh, läksime, lasime linnud hommikul õue ja siis nad eh, kihutasid esimese eh, räpase lombi juurde, mille nad leidsid ja loomad nii teevad, sest kokkuvõttes pinnas muutub poriseks ja koledaks pärast neljakuist talve ning ma sooviksin öelda, et kas me, e, küsimus on nüüd selles, et, et me, kas me saaks loo-, linde hoida siseruumides poole päevani, kui nad on kõhu täis söönud ja janu täis joonud ja siis nad saavad e, pärast välja tulla, nii et neil pole enam nälja ja janu. Need on sellised probleemid, mille peale peab mõtlema, sest äh, meil on äh, äh, probleemid, kui me lähme surnud linnuga äh, loomaarsti juurde, siis ta äh, paneb, äh, kirjutab antibiootikume välja, paneb selle joogivette ja loomulikult suremus väheneb. kui mina seda teha ei saaks, ma ei saaks üldse linde kasvatada. see, äh, mul läheb lindude ostmise peale aastas sada viiskümmend tuhat naela ja kui nad surevad lihtsalt sellepärast, et ma ei saa nende haigusi antibiootikumidega ravida, selle peale ei kannata isegi mõelda. nii et äh, äh härra Kalfi rääkis sellest, tema rääkis seadustest. kui öeldakse, võetakse vastu seadus, mis ütleb, et härra nüüd ei tohi antibiootikume kasutada, siis mina lihtsalt loobun linnukasvatusest, aga kui äh, on olemas ka äh, äh präänik ja mitte ainult piits, kui öeldakse, kui on olemas mingisugune fond, eh, eh, mis aitaks otsustada, et kas eh, ma kasutan antibiootikume või lihtsalt hävitan oma, oma kasvanduse linnud. nii et sellisel juhul, kui otsustatakse äh, linnud hävitada, siis äh, äh, saab sellest kompensatsiooni. üritan võimalikult kiiresti lõpetada. tuleb toetada, tuleb toetada muidugi neid kasvatajaid, kes võimalikult vähe kasutavad, kasutavad antibiootikume, aga näiteks on olemas selliseid äh, Ehm, metslinde, kes suut-, kes on üsnagi resistentsed haigustele, mis tapavad kodulindusid. võib-olla peaks mõtlema selle peale, kuidas oleks võimalik nii teha, et isegi kui meie kodulinnud haigestuvad, nad suudavad terve, terveneda. suur aitäh. ma äh, lubasin teil tõesti pikk, tavalisest pikemalt rääkida. suur aitäh, ütleb härra Puda tegemist on väga huvitava aruteluga, see puudutab linnukasvatus, loomakasvatus, seakasvatussektorit eh, ja rääkisime sellest, kuidas seda küsimust lahendada. ja vastused ei olnud eriti rahuldavad, öeldi, et eh, kasutatakse väga vähe antibiootikumidega sööta Äh, mina isiklikult olen külastanud äh, seakasvatust. võin teile öelda, et isegi äh, inimeste kodud ei ole nii head tingimustega, kui nende loomade elamiskohad olid. ja loomulikult sellistel loomadel ei ole vaja äh, antibiootikumidega sööta. tuleb aru saada sellest, et eh, loomade heaolu aitab antibiootikumide tarbimist vähendada, teised eh, kasvatajad eh, selles piirkonnas, kes kasvatavad veiseid, näiteks ütlevad, et tihtipeale piisab sellest, et haige loom hukatakse, selle asemel, et hakata antibiootikume kasutama, sest see, need on üsnagi kulukad, eriti kuna ei pole teada, kas neist on kasu või mitte. see võimaldaks kasutada vähem äh, antibiootikume sisaldavat loomasööta, aitäh. palun katsuge lühemalt rääkida, järgmisena saab sõna härra Flanagan. Um, uh, thank you very much, as the previous speakers have said, this is aitäh, tegemist on tõesti suure probleemiga antibiootikumide ähm, kasutamine, äh, antibiootikumide leiutamine on üks hämmastavamaid, võimsamaid asju, mida inimkond on suutnud, sellel on, see on kaasa toonud väga palju kasu. Ähm, nagu minu laste õpetajad kõik on öelnud, siis sellel talvel nad pole kunagi varem näinud, et lapsed nii palju äh, koolist puuduvad ja äh, tava ravimid justkui ei tööta enam. me peame nüüd mõtlema, kui kaugel me sellel ohtlikul teel juba jõudnud oleme. aga kokkuvõtteks, talunik ei soovi kahjustada mitte ühegi inimese elu. Nad soovivad toota puhast kvaliteetset toitu, aga probleem on siin ka selles, et talunikud peavad kuidagi ära elama ja kasumit saama ning selleks, kuna neil on ka teatud kulud, ma arvan, et me peame vastu astuma liigsele antibiootikumide kasutamisele või nende kasutamisele üldse. Brexitil on mitmeid negatiivseid asju, aga üks asi, kuigi ma nendega alati nõus ei ole, siis äh, härrade Nicholson ja Agnew teadmised on öö, äh, vajalikud siin komisjonis ning kui me nad kaotame, sellest on väga kahju ma ei ole nendega alati nõus, aga nende käest saab väga palju huvitavat infot tõsi ta on, võib öö, äh, osta orgaanilisi öö, äh, vabapidamise kanu, äh, kanade öö, mune, aga nad on üsna kallid. ja ma tean, et peaaegu iga inimene minu kodumaal öö, valib öö, va-, valiks neid mune, kui need liiga kallid ei oleks. ennetus on alati parem kui ravi, aga kuna see ennetustöö maksab päris palju raha, siis meil on vaja leida ka see raha kõigepealt. me peame seda kindlasti tegema, aga seda ei saa teha nende inimeste arvelt, kes toidavad äh, meie to-, sööki. ehk siis kust see raha peaks tulema? jaa, äh, aitäh selle raporti eest, mina olen öö, äh, ravimite variraportöör ning meil on järgmisel nädalal teine triloogivoor ja parlament toetab seda, et meil oleks selged reeglid äh, äh, antibiootikumide kuritarvitamine on seotud ka meie äh, loomapidamissüsteemiga. kolleeg Toomas juba ütles, et on palju erinevusi riikide vahel. triloogis liikmes, liikmesriigid ütlevad jälle uuesti, et ei, selliseid reegleid meil ei ole vaja ning siis tõstatatakse äh, argument, mida proua Aguilar ütles, et äh, kannatab konkurentsivõime. me ei too ühiskonnale kuidagi kasu, kui me äh, tulevaste põlvkondade inimeste heaolu ja elu paneme ohtu konkurentsivõime tõttu Äh, me seega peame tegutsema, sest see on terve inimkonna probleem ju. siin, siin on veel üks öö, äh, asi, äh, nagu härra Kaathi ka välja tõi metafülaktiline antibiootikumide kasutamine kui äh, äh, metafülaktiliselt saab kasutada antibiootikume väga väheste loomade jaoks ja siis teiste loomade puhul ei pea neid üldse, antibiootikume üldse kasutama. seega siin on palju erinevaid võimalusi. sageli aga tõmmatakse pidurit, sest hoolit-, äh, peetakse silmas ainult enda sektori huvisid. niisiis meie parlamendina minu arvates peame selgelt näitama, kus me tegutsema peame hakkama sest meie oleme Euroopas ainukesed, kes äh, muutust saavad läbi suruda. aitäh! ja kolleeg Oibus. aitäh, härra esimees, ma ei soovi siin midagi üle korrata, härra Agnew ütles kõige olulisema asja välja, ta ütles, et paljud inimesed ei oleks enam elus, kui antibiootikume poleks. selles asi ongi, kui me nüüd võitleme selle multiresistentsusega. kui me seda ei tee, siis võib tekkida olukord, kus antibiootikume enam ei ole, ka reservantibiootikumid hakkavad vähenema. samas on asi ka majanduses ning loomade kaitses. aga kui me tegutsema ei hakka, siis varsti me enam antibiootikumide resistentsusest rääkima ei pea, sest antibiootikume lihtsalt enam ei ole. jah. oluline on, et kõike tehtaks võimalikult avalikult, avalikkuse ees ning otsuste tegijate poolt. aitäh, härra esimees suur, suur tänu ka raportöörile. tegemist on väga olulise teemaga, aga tuleb vaadata ka fakte. Saksamaal on meil väga karmid eeskirjad antibiootikumide kasutamiseks. ja tõsiasi on see, et antibiootikumide kasutamine kahe tuhande üheteistkümnendast viieteistkümnenda aastani on vähenenud üle poole võrra. ehk siis põllumajandussektor täidab oma kohustusi ning äh, meie minister ütles, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal meie Tervise Instituut selgitas välja, et äh, äh, äh antibiootikumide resistentsuse juhud on äh, haiglates tulenevad viiel protsendil põllumajandusest ning üheksakümne viiel protsendil muudest põhjustest. meil jääb mulje, et kõik, äh, et põllumajandus on peamine süüdlane. Äh, siin on tegelikult ju välja tuua ka positiivseid arenguid. mina olen öö, Äh, piimakarjakasvataja igal päeval kontrollime me äh, äh, antimikrootsus, see resistentsuse tõendeid. ehk siis me peame rohkem inimesi kaitsma, aga me ei saaks süüdistada kõiges põllumajandus äh, sektorit, sest äh, põhjused peituvad sageli mujal. aitäh, nüüd komisjoni esindaja, palun. Thank you very much, Mr Chairman uh,. First of all I want to highlight that aitäh! tahaksin rõhutada seda, et komisjon tervitab seda tähelepanu, mida äh, parlament pöörab äh, antimikroopsele resistentsusele see on kooskõlas ka eelmise aasta keskel vastu võetud komisjoni tegevuskavaga. oluline on võimalikult palju selle teemaga tegeleda, sest tõepoolest, see on meie kõigi kohustus ning igasugused sammud antimikrootse resistentsuse vähendamiseks on väga tähtsad. kui nüüd vaadata teie raporti projekti, millest te täna räägite, siis võib-olla paar kommentaari. kõigepealt, nagu te teate, siis triloog veterinaarravimite ja öö, meditsiini öö, sööda öö, üle on alanud. seal saab kindlasti mõningad probleemid, mis siin raportis välja on toodud, lahendada, näiteks ennetava antibiootikumide kasutamise keelamine, äh, metafülaktilise või profülaktilise kasutamise reguleerimine. samuti räägitakse kindlasti reklaami äh,, ravimireklaami reguleerimisest, karm, reeglite karmimaks muutumisest äh,, ehk siis mõningad arvamuses välja toodud probleemid äh, lahendatakse vast seal. veel üks asi, mis puudutab äh, võimalikku toetust talunikele, siis maaelu arengupoliitika all ÜPP-s on erinevaid toetusvõimalusi, eelkõige investeeringutoetused, mis võivad olla huvitavad, kui talunikud soovivad investeerida Äh, äh, lautadesse või mingisse instrumentaariumi, millega saab ennetada haigusi. Äh, ja seetõttu on vaja vähem kasutada ravimeid, ka antibiootikume. samu instrumente võib kasutada ka koolituse ja teadlikkuse tõstmise jaoks. on võimalik toetada talunikke, et nad saaksid nõustamist liikmesriikide enda nõustamissüsteemidest. ka see võiks aidata lahendada seda koolitusprobleemi juba talu tasandil. viimane asi, mida soovisin mainida, see on seotud ülemaailmse tasandiga. komisjon soovib väga kaitsta Euroopa positsiooni ka EMA-s. kindlasti töötame selle nimel, et rahvusvahelisel tasandil sellele teemale poliitiliselt rohkem tähelepanu pöörataks. Need sätted tuleks eh, sisse kirjutada ka rahvusvahelistesse koodeksitesse ja suunistesse, näiteks OIE omadesse ja kui me räägime läbi oma kaubanduspartneritega, siis pöörame ka tähelepanu antimikroopse resistentsuse teemale. ja üritame veenda ka teisi ka, et nad keelaks või vähendaks antibiootikumide kasutamist, nii nagu seda on Euroopas tehtud. ongi enam-vähem kõik ma tahaksin teie komisjoni tänada teie panuse eest ning töötame äh, kindlasti koos edasi selle suureneva äh, antimikroobse resistentsuse vastu. aitäh! ning nüüd meie raportöör härra Kaadri. aitäh veel kord, härra esimees! suur tänu teie kommentaaride eest ma mäletan, et ma rääkisin oma perearstiga mõned aastad tagasi ja ta ütles, et igaüks soovib, et kõik teised ei kasutaks antibiootikume, aga kui nad tulevad tema juurde, siis soovivad ise küll kasutada. ehk siis see öö, peegeldab seda väljakutset hästi, mille ees maailm seisab. tõsiasi on see, et me peame vähendama antibiootikumide kasutamist igal pool. see arvamus ei kutsu üles keelama antibiootikume täielikult. me mõistame siin, kui tähtsad on antibiootikumid äh, loomade heaolu tagamises. me teame, et talunikud mingil määral ikka kasutavad antibiootikume, see on iseenesestmõistetav, aga oluline on, et seda taset vähendatakse ning neid kasutatakse ainult siis, kui äh, absoluutselt vajalik. ma mõistan teie kommentaare ja seisukohti lõike kolm kohta. tõsiasi on see, et äh, ravimiga sööda äh, arutelud, kus mina olen variraportöör tegelikult, need arutelud endiselt käivad triloogis lõike kolm eesmärk on väga selgelt öelda, et meie komisjon soovib äh, tagada parimad põllumajandustavad siin. et meie öö, äh, peame tagama, et vähemalt meie sektorit võetaks siin tõsiselt kogu selle tervishoiu temaatika raames ma võtan arvesse kõikide teie arvamusi, härra Ägni omasid näiteks, jah, meil on vaja nii piitsa kui präänikut, meil on vaja toetada talunikke, kui me räägime nende meet-, vajalike meetmete elurakendamises, aga me peame kaitsma ka nii inimesi kui loomi liigse antibiootikumide kasutamise eest. ning tuleb tagada, et antimikroopse resistentsuse tase, kui võimalik, alaneb ma ootan öö, äh, nii varjeraportööride kui teiste muudatusettepanekuid, ma üritan tagada, et meil on öö, äh, komisjoni arvamus, mis oleks võimalikult, kaasaks võimalikult paljude seisukohti, et me, et öö, äh, selle, see võetakse vastu võimalikult suurte poolthäälte hulkadega, hulgaga, et öö, selle mõju oleks ka suurem lõppraportis ma tahaksin tänada kõiki kõnelejaid, nagu paljud teist ütlesid, see on tõesti oluline teema, see on üks olulisemaid küsimusi meie ajastul, meie kõik mängime oma rolli meie äh, põllumajandussektoris ning loodetavasti saame me aidata kaasa arengutele seal, kus need on võimalikud. aitäh! jah, meil on vaja rohkem teadmisi, infot ning teadlikkust nii öö, talunike, põllumajandustootjate kui ka teiste öö, selle keti ahelate puhul. siis on meil head toiduained ning hea tervis. ning siin me oleme kõik ühel meelel, kahekümne kaheksanda veebruarini kell kolmteist null null saab esitada muudatusettepanekuid, suur tänu raportöörile, raportöörile suur tänu sõnavõtjatele. nüüd tuleb heaks kiita koordinaatorite otsused. Need on teile meilitsi ette saadetud, need on olemas ka paberil ma ei näe, et keegi oleks vastu, seega võime nad vastu võtta. sellega lõpetamegi koosoleku, oli tõesti väga intensiivne nädal. rääkisime paljudest teemadest, mitmeaastasest finantsraamistikust, rohestamisest ja nii edasi. soovin kõigile ilusat nädalavahetust ja äh, saate saata oma